Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. Very simple. lugupeetud daamid ja härrad, alustagem kohe oma tööga. meie esimene päevakorrapunkt on väga lühikese pealkirjaga TTIP, aga nagu te teate, siis äh, see teema on väga keeruline sisuliselt ja Euroopa Komisjoni esindaja on meil siin härra äh, Petros Formalis kes on turu juurdepääsu üksuse juht äh, kaubanduse peadirektoraadist Euroopa Komisjonis. ning äh, kõigepealt saab sõna Guido Ruben, kes on äh, Ameerika Ühendriikidega suhete üksuse juht eh, Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadis, eh, suur aitäh selle eest, et te siia tulite, selleks, et anda meile informatsiooni eh, seitsmendast Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide vahelisest kaubandusläbirääkimiste seitsmendast voorust ja nagu te võib-olla mäletate, siis eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis algasid läbirääkimised formaalselt eh, ja praegusel hetkel on käimas seitsmes voor ja Euroopa Komisjoni president eh, Juncker on öelnud, et TTIP on üks tema kümnest prioriteedist ja seda siis tema uue komisjoni jaoks. ja Äh, Ameerika Ühendriigi äh, kongressi valimised äh, neljandal novembril kaks tuhat neliteist leidsid aset ja nagu te teate, siis Vabariiklaste partei võitis senatis kontrolli ja ja see on väga oluline tulemus ning eh, selle tulemi võimalik mõju eh, läbirääkimiste tulemusele võib olla üsnagi tõsine ja seetõttu oleme me huvitatud ka teie eh, seisukohast selle mõjuga seoses ma palun, et te võtaksite sõna viieteistkümne minuti jooksul ja siis me saame liikuda edasi saadikute küsimuste juurde, mis on võib-olla isegi veelgi olulisemad. ja alustuseks annan sõna härra Bert Langele, kes on infokomisjoni esimees ja ähm, teie märkused on väga olulised, kuna teie olete siin Euroopa Parlamendi juhtrollis ja äh, me oleme ITRE komisjoniga ka komisjonina ka väga huvitatud sellest, mida teil öelda on, selleks et me saaksime kombineerida oma püüdlused selle väga olulise teema puhul eh, ka Euroopa Parlamendi jaoks. niisiis, kallis kolleeg, palun, sõna on teil. ja, ja suur aitäh, härra esimees, kallid kolleegid eh, ja mina olen siin tööstuskomisjonis ka liige ja viimasel äh, valimisperioodil sain intensiivsemalt äh, siin tööd teha, aga see näitab selgelt välja selle, et Kaubanduskomisjon ja Tööstuskomisjon äh, on omavahel tihedalt seotud selleks, et Euroopa reindustrialiseerimist edasi viia ja minu jaoks on TTIP lepe ka väga selge instrument, selleks, et tööstuslikke arenguvõimalusi parandada ja ma usun, et eh, see ongi põhiline selle teemaga seoses eh, ja meil on nüüd seitsmes läbirääkimiste ring ja me oleme näinud, et meil on võimalust tööstustootmist tugevdada. see tähendab seda, et miinimumtariif äh, äh, võib ka vähendada teatud piirkondades, kuid äh, me peame ka vaatama, kus kõrged tariifid turule juurdepääsu takistavad. meil on endiselt teatud nähtusi, kus Äh, mõningate sõidukite puhul, mis Euroopast lähevad Ameerikasse, äh, on kehtestatud umbes kahekümne viie protsendide tollimaksud, sest et neid ei kategoriseerita mitte sõidukite alla, vaid põllumajandusmasinate alla ja Äh, siin tuleks mainida ka crash teste, äh, mille puhul on standardid äh, üsnagi sarnad, aga sarnased, aga menetlusi mõlemal pool Atlandit tehakse erinevalt ja siin oleks vaja saavutada koherentsus äh, selleks, et äh, Euroopa tööstuse äh, turuvõimalusi parandada ja ma usun, et on ka läbirääkimistel teisi valdkondi, kus meil on väga häid võimalusi, mida me peaksime ära kasutama on sektoreid, kallid kolleegid, kus ehm, koostöö saab olema veidi piiratum, sellepärast et ehm, meie süsteemid on väga erinevad, näiteks kui me vaatame kemikaali valdkonda, see, mida me REACH-iga siin Euroopas tegime, on ehm, hoopis teistsugune sellest, mida Äh, USA-s on tehtud ja meie kahe süsteemi vahel on korrelatsiooni võimalused üsnagi väikesed, aga eks me peame vaatama, mida teha annab. aga üleüldiselt on koostöövõimalused üsnagi laiad selleks, et tugevdada äh, reindustrialiseerimist ja et neid võimalusi ära kasutada äh, ja seda ka seoses ettevõtete lähedaste teenustega loomulikult me peame mõtlema äh, järgi selle peale, kas meil on ka energia peatükk, energia on kõige vähem reguleeritud äh, ressurss ja seda üleilmselt ja seetõttu oleks äh, igati mõistlik mõningad kvaliteedistandardid sisse panna ja nendel teemadel ka rääkida kui me nüüd räägime telekommunikatsiooni valdkonnast, siis ma usun, et võttes arvesse äh, seda, mis on seotud tööstuse digitaalse arendamisega äh, ja selle valdkonna vajadustega, siis siin on meil kindlasti majanduslik potentsiaal olemas, aga samal ajal, kallid kolleegid, äh, peame siin keskenduma ka andmekaitse küsimusele, andmekaitse põhimõtteid ja reegleid tuleb austada ja eh, me peame vaatama, mis on Euroopa huvides sellega seoses. Mm, ilma mõistliku andmekaitsereeglistikuta eh, on meie tegevus kindlasti piiritletud. ja jättes kõrvale kõik need kartused, mida on väljendatud, eh, pean ma ütlema, et meil on siin võimalus areneda ja komis-, kaubanduskomisjon on ka seisukohal, et kui me tahame tihedamat koostööd ITRE komisjoniga teha ja mina leian, et koostöö teiega, härra Puusek, on vägagi eeskujulik ja me peaksime üheskoos seda suurt laeva juhtima, sest et ainult nii on võimalik seda kenasti sadamasse suunata ja ma arvan, et selle lõige juurde äh, kuulub ka suurem läbipaistvus ähm, ja mandaat äh, tehti teatavaks ainult kaks nädalat tagasi ja ma olen täiesti veendunud, et uue komisjoniga suudame me tagada mm, suurema läbipaistvuse selleks, et me saaksime konstruktiivsemat dialoogi pidada ka kodanikuühiskonnaga. niisiis suur aitäh väga hea koostöö eest ning äh, Äh, tehkem ka tulevikus äh, samas vaimus tööd, aitäh. suur aitäh, suur aitäh teile, härra esimees, ma palun teil äh, umbes tunni aja pärast arutelu lõpus ka ähm, avaldusega esineda ja nüüd liigume siis edasi Euroopa Komisjoni esindajate juurde ähm,. loomulikult on mõned küsimused meie komisjoni jaoks eriti olulised, nagu näiteks regulatiivsed küsimused või energiat ja tooraineid puudutavad küsimused või VKE-d äh, aga küll te küsimuste ajal näete, mis meie jaoks eriti oluline on. niisiis, kõigepealt saab sõna härra Hido Hoben. Yeah. Thank you very much and uh, good afternoon. aitäh, aitäh ja tere päevast. ma arvan, et me peaksime vaatama ka arve, sest minu paremal käel istub Petros, kes on keskkonnaalane äh, nõunik ja mina olen, äh, töötan koos Ignatsiuga, kes on peanõustaja ja mina olen siis TTIP spetsialist. ma pean läbirääkimisi teie nimel ja liikmesriikide nimel ja kõik teavad, milline poliitiline huvi on Euroopa Parlamendil. ma arvan ka seda, et kui need läbirääkimised lõpevad, siis on tegemist kõige tähtsama kaubandusalase lepinguga mille üle te olete hääletanud alates Lissaboni lepingu jõustumisest. nii et me peame olema ühel meelel. me teeme koostööd ennekõike INTE komisjoniga, aga samas peame olema kindlad ka selles, et see, mida meie soovime saavutada, on arusaadav ja loodetavasti vastuvõetav kõigile selle koja liikmetele uus volinik on ametis alles kolmandat päeva, seetõttu ei ole mul võimalik täpselt öelda, mida ta tahab, sest ta on Rootsis. ta oli Rootsis ja nüüd on ta siis Brüsselis, aga saabus alles täna. siiski arvan ma, et et on mõistlik teile rääkida ka sellest, et ta teatas Inta komisjonile, millised on üldised põhimõtted mille abil ta asub suunama Euroopa kaubanduspoliitikat. ta pooldab avatud turgusid, kõrget kaitsetaset ja rohkem äh, läbipaistvust. ja ta teeb kindlasti koostööd härra Langeschuniga, et äh, teha kindlaks, mismoodi neid prioriteete saab äh, väljendada. ta ütles kuulamisel ka seda, et ta pooldab uut algust, et TTIP läbirääkimised, läbirääkimisi tuleks alustada uuelt leheküljelt, sellepärast et aastal kaks tuhat neliteist on need pisut kursilt äh, mööda jooksnud, aga meil ei ole vaja seda rõhutada, sellepärast et äh, Euroopas on äh, vahepeal olnud poliitiline üleminekuaeg, aga nüüd on olukord Euroopas stabiliseerunud. USA-s toimusid eile valimised, sellest räägin ma hiljem paari sõnaga. kui ma saan õigesti aru, siis kavatseb volinik käesoleval kuul rääkida oma koduriigi huvigruppidega, Euroopa Parlamendiga, nõukoguga ja samuti kodanikuühiskonna esindajatega. ja me eeldame, et tema esimene kohtumine ameeriklastega TTIP läbirääkimiste raames saab toimuda alles pärast seda, kui ta on rääkinud kõigi eelnevate pooltega sest eh, tal on ka Euroopas palju asju, mis kõigepealt korda tuleb ajada. TTIP kohta ütlen seda, et eh, te teate ju, et me alustasime eh, avalikku konsultatsiooni. tegemist on eraldi meetodiga, mis on ette nähtud kaubanduslepingu investeerimispeatükis ja volinik peab seda tööd jätkama poliitilises plaanis. vaatame, mismoodi see konsultatsioon lõpeb, kuidas see mida see kaasa toob, me oleme saanud rohkem kui sada viiskümmend tuhat vastust ja seda on väga palju konsultatsiooniprotsessi puhul. me usume, et volinik soovib tulemused kõigepealt esitada volinike kolleegiumile, et me saaksime koos välja äh, töötada ISDS-i edasised arengud. ja ma usun, et äh, neid tulemusi ja arenguid saame täpsemalt äh, näha järgmistel nädalatel ja kuudel. USA-s toimusid eile valimised, nagu te teate, see tõi kaasa tähtsa muutuse, sest senatis muutus jõuvahekord. ja see tähendab seda, et novembrist muu-, vabandust, jaanuarist muutuvad ka kõikide komisjonide äh, juhatused. ja kongressi päevakord on nüüd palju lihtsam sellepärast, et äh, vabariiklased kontrollisid äh, rahvusassambleed nagunii ja nüüd on neil võimalik teha paremat koostööd senatiga, sest ka senatit juhivad nüüd äh, vabariiklased. ja see määrab ka selle, mida nad arutavad. on selge, et äh, kaubandus on äh, üks tähtsamaid, tähtsamaid koostöövaldkondi mida siis vabariiklased ja demokraadid hakkavad koos arutama ning ma usun, et aastal kaks tuhat viisteist näeme me mitmeid õigusaktide eelnõusid, millega USA põhiseaduse alusel, põhiseadusliku süsteemi alusel antakse mandaat kaubandusläbirääkimisteks ja ma usun, et see võib olla meile väga oluline ja oluline on jälgida ka seda, kuidas ameeriklased peavad äh, läbirääkimisi Aasiaga. aasta kaks tuhat viisteist on USA läbirääkija jaoks väga oluline aasta, sest ta saab kindlasti aru, et mõned asjad peab ta lõpetama enne, kui USA-s algavad äh, üleriigilised valimised ja see on aastal kaks tuhat kuusteist. nii et kaks tuhat viisteist on USA-le oluline aasta. ja ilmselt soovivad ameeriklased siiski äh, luua tihedama kontaktiga Euroopaga, et näha, kas TTIP läbirääkimised on võimalik taastada selliselt, et nad ka midagi, mingi resultaadi kaasa tooks ja seega on meil vaja vaadata, milline on ajakava ja millised on sisulised teemad, mida arutatakse. Te võite ennast äh, tunda siin väga hästi, nagu võib tunda ennast ka Euroopa Komisjoni uus koosseis, sest äh, teiegi hulgas on palju inimesi, kes on siin äh, parlamendis esimest korda ja teil on vaja äh, Äh, kõigepealt sisse elada ja need, kes on uued, ei ole pidanud lõputuid vestlusi Charlemagne'is selle üle, kas kaks tuhat viisteist või kaks tuhat kuusteist koguneb, kujuneb otsustavaks aastaks. Te saate otsustada, mis täpselt neil aastatel juhtub, sest need aastad äh, varsti tulevadki ma annan varsti sõna oma kolleegile äh, Petrusele, kuid ütlen enne, kuhu me oleme jõudnud läbirääkimiste laua taga ta,, taga. meil on olnud seitse läbirääkimiste vooru, läbirääkimised on väldanud veidi üle aasta ja ma ütlen, et meie tulemused ei ole nii lühikese aja kohta sugugi halvad, sellepärast et enamikus äh, läbirääkimiste valdkondades oleme me nüüd jõudnud lähemale sellele, et kokku leppida konsolideeritud tekstis, ehk siis on äh, kahe osapoole arvamused jõudnud äh, teineteisele lähemale. see ei ole nii mitte igal pool jätkusuutliku arengu, tööjõuturu ja keskkonna puhul see nii ei ole, samuti samuti ei ole kokku lepitud korporatiivse, korporatiivsetes sätetes, mis, nagu esimees teab, on üks tähtsamaid küsimusi. seega on meil teha veel palju tööd aga me teeme seda tööd selleks, et me saaksime avada turud nendes sektorites, kus äh, turud on praegu suletud või väga protektsionistlikud ja on selge, et mõlemad pooled tõesti peavad läbi rääkima, et me kokkuleppe saavutaksime ja samuti on vaja rääkida uute reeglite üle, sest et nendel läbirääkimistel püütakse välja töötada ka uusi reegleid, millest saaks siis nõndanimetatud mudelreeglid teiste äh, kaubanduslepingute jaoks ja loodetavasti ka WTO jaoks äh, Genfis. nii et kaubanduseksperdid peavad äh, lahendama väga palju küsimusi keskpikas ja pikas perspektiivis ja need on strateegilised küsimused, juurdepääs turule, regulatiivne äh, koostöö ilma, et langeksid standardid ja kindlasti ka uute reeglite väljatöötamine teatud valdkondades, kus praegu mingeid reegleid ei ole. parim näide, mida mainis ka härra Lainen, on äh, andmed. see, kuidas andmeid äh, salvestatakse, äh, säilitatakse ja vahetatakse tänase majanduse tingimustes. ja see ei puuduta andmekaitse küsimusi, sest andmekaitsega tegeldakse eraldi nagu ma olen ennegi öelnud, see leping ei madalda praegu, praeguseid standardeid ning andmekaitsega tegeldakse mujal. Euroopa Liidu õigusloomes on vastavad sätted olemas, aga TTIP tegeleb ennekõike turgude avamisega, sellega tegelevad kaubandusalased läbirääkijad alati. ja see on meie tänases majandusseisus ka paratamatu. sellega ma lõpetan ja annan sõna oma kolleegile Petrusele suur tänu. tere kõigile me kuulsime praegu väga üldist ettekannet, aga mina tahaksin rääkida spetsiifilisemalt ja tehnilisemalt ja rääkida energia ja toormaterjali küsimusest, mida läbirääkimistel samuti arutatakse. sest mina olen äh, peamine läbirääkija Euroopa Liidu poolel toormaterjalid äh, või tooraine ja energia on kahekümne esimesel sajandil väga oluline küsimus, sest tooraine vajadus järjest kasvab ning härra Lange ka ütles, et tegelikult ei ole seda küsimust praegu rahvusvaheliste reeglitega piisavalt äh, reguleeritud. energiasektoris ja ka toormaterjalide osas on äh, olemas teatud sätted, aga need ei ole väga sidusad ja äh, need reeglid, mis on olemas, on mitmepoolsed ja nendega siis reguleeritakse praegu äh, ettevõtete tegevust. me arvame, et Euroopa Liit võiks omalt poolt panustada üleilmsete reeglite kujundamisse ja aidata välja töötada sätteid, millega loodaks äh, konkurentsialane raamistik kõigile ettevõtetele, kes selles sektoris töötavad seetõttu esitasime me USA-le ettepaneku, esitasime selle aasta aega tagasi ja seal olid toodud teatud illustratiivsed sätted, mida võiks energia ja tooraine alases peatükis kasutada. Nende sätetega püütakse katta tervet rida tegevusi ennekõike litsentside andmist ähm, ressursside uurimiseks ja kasutusele võtmiseks, äh, meetmed, mis puudutavad äh, diskrimineerimisvastast võitlust ja hinnakujundust. ja see on seotud äh, kahepoolse hinnakujundise, kujundusega ja hindade reguleerimisega, sest teatud riikides on sellised sätted olemas mõned sätted puudutavad ka seda, et on võimalik energia ja toorainete alal keelata monopolid ja tagada kolmanda osapoole ligipääs transporditaristule, seda energiatoodete puhul ja see tähendab seda, et tagatakse ligipääs jaotusvõrkudele või torujuhtmetele, siis on kaks energiaprojekti, mis on maailmale eriti tähtsad ja kaks küsimust mis on seotud offshore äh, gaasi ja nafta puurimisega. nii et äh, kõik need küsimused tuleb äh, läbi arutada ja jõuda läbirääkimiste laua taga ka kokkuleppele. nagu te isegi ette kujutate, räägitakse ettepanekus ka sellest, kuidas kaotada ekspordipiirangud toornaftale ja gaasile sest et äh, tegemist on äärmiselt olulise küsimusega just Euroopa Liidu jaoks. peale fossiilkütustega seotud elemendi, millest ma juba rääkisin ja mis põhineb Euroopa Liidu olemasoleval õigusloomel, peale selle oleme siia toonud sisse ka taastuvenergiate küsimuse, sest see on valdkond, mida me tahame Euroopa Liidus järgmiste läbirääkimisvoorude ajal edasi arendada USA omalt poolt ei ole vastu võtnud poliitilist otsust, kas energia tooraine ähm, TTIP lepingusse peatükina hõlmata, samuti ei ole nad äh, kindlad, kas ekspordipiiranguid võiks käsitleda, seetõttu ei ole nad ka ametlikult vastanud meie ettepanekule. mis puudutab ekspordiküsimust üldse, siis arvab USA, et vabakaubanduslepp, et kui TTIP on äh, lõpule viidud, siis võib vabakaubanduslepinguid äh, Euroopa Liiduga eraldi arutada. ja nende alusel siis antakse ekspordilõad välja automaatselt. aga see on USA ühepoolne otsus. ja ei ole selline kohustus, mille me saaksime TTIP-sse kirja panna seda tahtsin ma eraldi välja tuua ja sama kehtib tegelikult ka toornafta ekspordi kohta. Euroopa Liidule on see küsimus väga oluline, see on geostrateegiliselt oluline küsimus ja seda korduvalt ka rõhutati, sellepärast et äh, energiaküsimus on seotud energiajulgeolekuga ähm, ja strateegiliste eesmärkidega me seetõttu selgitasime oma eesmärke poliitilisel tasandil. eelmine volinik käis viimati USA-s septembrikuus ja ka volinik Malmström rääkis äh, sellest, et TTIP-s peaks olema energiapeatükk. me ootame nüüd, et USA meie ametlikule ettepanekule vastaks ja kuni ta vastab, seni jätkame me ettevalmistavat tööd kõikide elementide kohta, mis meie, meie ettepanekus olid ning äh, seitsmenda läbirääkimiste vooru ajal keskendume me ennekõike kolmandate isikute ligipääsule transporditaristule, mis puudutab energiatooteid ja üldse transpordiküsimustele arutame ekspordilubade küsimust. arutasime ekspordilubade küsimust. ja meie eesmärk oli tagada, et need režiimid töötaksid sarnasemalt ja et oleks olemas hea koostöö vähemalt tehnilisel tasandil. ning me kiirendasime ka agentuuride vahelist tööd USA kiirendas vabandust agentuuride vahelist tööd aga poliitiliselt ei ole nad tegelikult veel vastanud. järgmises läbirääkimiste voorus kavatseme me, pärast seda muidugi, kui USA on ametlikult vastanud, kavatseme me jätkata läbirääkimisi taastuvenergia küsimuses ja energiatõhususega seotud küsimustes. ja võib-olla ka teiste elementide üle, aga me ei ole neid jõudnud praegu detailsemalt äh, arutada selline on praegu asjade seis. ja me loodame, et me võimalikult peagi saame USA ametliku vastuse mis võimaldab meil läbirääkimised tehniliselt tasandilt viia tõelisele läbirääkimiste tasandile aitäh Euroopa Komisjoni esindajatele nende sõnavõtu eest ja nüüd palun ma sõna võtta fraktsioonidel. iga kolleeg saab sõna kaheks minutiks. härra Messerschmidt. Thank you, chair um, and thank you for the tänu. suur tänu teie sõnavõttudest, mõningad märkused ja küsimused. mis puudutab alavik-, avalikku hanget septembris siinpool Atlandi otsustasime lisada ka eh, Montenegro ja Serbia eh, selliste küsimuste arutamisse, kuidas see võiks mõjutada USA lähenemist. kui vabakaubandusleppeni jõutakse Ameerika Ühendriikidega, kas need kolmandad riigid eh, oleksid samuti seotud avaliku hanke reeglitega, mis puudutab VKE-sid siis äh, seitsmendal kohtumisel äh, teatati, et äh, on tõstatatud erinevaid küsimusi, mis puudutab näiteks avatust, läbipaistvust, erinevaid reegleid ja nii edasi. milline on Euroopa Liidu lähenemine ning kas oldi kriitilised või tegeleti sisuliste küsimustega? Eh, senised kohtumised on olnud võimalikult neutraalsed eh, ja väga raske on aru saada, eh, kas on olnud tegu kriitika või viljaka aruteluga. kolmandaks, põllumajandustoetused, puuvill, see on kõik, need dokumendid on kõik nii-öelda kliiniliselt puhtaks tehtud, kas see on olnud osa arutelust? ning lühidalt siin on äh, äh, öeldud, et see on kõige suurem vabakaubandusleping üldse äh, ajaloos ja loodame, et ta on pikaealine ja tugev, kuid kas ka selle kohta märkusi tehtud kolmandate osapoolte poolt mujalt maailmas, milline on reaktsioon olnud selle loodetava tulevase lepingu osas? suur tänu. proua Linnar My turn, I am terribly sorry. minu kord, vabandust. vabandust, et ma eh, kohe reageerinud, mul on kaks konkreetset märkust. ma olen austerlane. see on riik, mis suhtub väga skeptiliselt vabakaubandusleppesse, nagu paljud siin ilmselt teavad ning äh, mina olen jällegi selle poolt, ma olen veendunud selles, et kaubandus ja vabakaubandus on meie jõukuse aluseks. minu küsimus on siis selline, äh, see puudutab kahte aspekti. kõigepealt eh, hakkame jõudma selleni, et eh, seda on hakatud toetama ma olen öeldud, et kui CITA läbi läheb, siis äh, eh, on meil parem stardipositsioon vabakaubanduslepinguks. teine küsimus puudutab äh, liikmesriikide parlamente. Eh, ka nemad peavad ratifitseerima, kas ka nemad peavad ratifitseerima TTIP-it, äh, milline on komisjoni seisukoht selles valdkonnas? härra Ešenik Thank you very much uh,, Mr President. suur tänu teile. olen viimastel päevadel lugenud väga palju erinevaid uurimusi erinevate eh, eh mis puudutavad eh, Euroopa eh, vabandus-kaubandulepet, vabakaubanduslepet ning ja enamus neist leiab, et see oleks negatiivne nii tööhõivele, see oleks negatiivne ka kapitaliturgudele ja enamus neist ütleb ka, et VKE-d eh, sellest eriti palju kasu ei saa, pigem vastupidi. ja öeldakse isegi seda, et mis puudutab eh, SKP-d, siis perspektiivid ei ole eriti kenad. me teame et äh, suured rahvusvahelised ettevõtted saavad sellest ilmselt kasu. mina tahaksin aga teada, milline on kasu tavakodanikele ja VKE-dele. Äh, kas üldse sellest mingit kasu oleks? aitäh teile. järgmisena härra Borelli viimastel läbirääkimistel, kui VKI-sid mainiti, rääkisin eh, sellest, et VKE-sid tuleb kaasata rohkem läbirääkimistesse, et teada täpselt, millised on nende reaalsed vajadused. aina rohkem on selliseid uurimusi, mis näitavad, et vabakaubanduslepe Ameerika Ühendriikidega võib tähendada seda, et Euroopa Liidu siseselt kaubavahetus väheneb, sest äh, äh, väga palju on selliseid VKI-sid nii Euroopas kui Ameerikas, kes ei suuda rahvusvahelisel tasandil konkureerida. kas võetakse arvesse seda võimalust ning äh, kas võiksite selgitada ka seda, kuidas oleks võimalik VKI-sid aktiivselt kaasata? soovime, et Eh, tundub, et eh, Euroopa Komisjoni poolne tegevus ei ole olnud piisav selleks, et eh, et tegelikele osalejateni jõuda. Itaalia näiteks ei osalenud mitte sellepärast, et oleks arvanud, et teema poleks olnud huvitav, vaid sellepärast, et et VKI-d ei teadnudki sellest konsultatsioonist midagi ning mis äh, sai Euroopa Ombudsmani konsultatsioonist, mis pidi lõppema kolmekümne esimesel oktoobril. suur tänu. võib-olla äh, sooviksite vastata esimestele küsimustele? avalik hange vabakaubandusleppes Eh, vabakaubandus võib eesmärgul teineteisele kasulik olla, see on eh, põhimõte. ning eh, see ei kehti kolmandate osapoolte kohta. nii et sellega seoses lahknetakse tavapärasest menetlusest, kus kõigile peaks see põhimõte levima, nii et kõik need eelised, mille anname ameeriklastele, nemad meile, puudutab ainult konkreetselt lepingu osapooli. mis puudutab VKE-sid, eh, paljud, eh, paljud küsisid VKE-de kohta, ütlesid, et eh, et see on positiivne suurettevõtetele, kes on juba jõudnud äh, väik-, eh, üle ookeani niikuinii, kuid väikeettevõtetele mitte. meie oleme olukorda analüüsinud ja leidnud, et eh, enamus eh, kaubandusest moodustabki VKE-de poolt läbi viidav kaubandus, ainult väga väike protsent neist tegelikult impordivad ja ekspordivad, nii et tohutu potentsiaal on VKE-de jaoks, kui rahvusvaheline kaubandus on lihtsam äh, ning ähm, kui äh, nõudmised, mida täita, on vähem keerulised. üritame leida mehhanisme, mis vähendaks äh, bürokraatiat, äh, koormust väikeettevõtetele, et kaitsevõimalused oleks suuremad. nõudmised on teatud juhtudel erinevatel turgudel erinevad nii et teatud erisused me soovime säilitada, välja arvatud siis, kui need eksisteerivad ainult tehnilistel põhjustel ilma igasuguse loogikata. näiteks, äh, näiteks äh, turvavööde küsimus mootorsõidukitele, need nõudmised on erinevad. Äh, autotootja peab kinni pidama kahest erinevast äh, reeglite summast, see ei äh, tee kellegi olekut turvalisemaks. meie üritame seega koormaid vähendada. praegu leiame, et koormiste vähenemine, nõudmiste vähenemine on kasulik eriti just VKE-dele, sest äh, Siemens teab, kuidas leida tee Ameerika eh, turule ja General Motors oskab Euroopa turule tulla. meie üritame teha kõike selleks, et eh, eh, rahvusvaheline kaubandus oleks lihtsam ning see aitaks eriti just väiksemaid asjaosalisi. mis puudutab põllumajandust, siis subsiidiumid ei ole kõne all selles valdkonnas mm, nende üle peetakse läbirääkimisi kõigiga ühel ajal. me nagu, nagu ameeriklased ei hakka äh, ümber äh, tegema oma põllumajandusseadust, nii ei hakka ka meie tegema, selleks peaks kõik asjad, osapooled olema koos, äh, sest subsiidiumid peaksid kahanema koordineeritult erinevatel turgudel. kuid mis puudutab äh, ligipääsumärgistust, siis jah, me kavatseme liigi, uue, eh, parema ligipääsu tagada ameeriklastele oma põllumajandusturgudele ning eh, eeldame ja loodame, et meil on ka parem ligipääs Ameerika põllumajandusturgudele. me oleme praegusel hetkel eh, netoeksportijad Ameerika põllumajandustoodete osas Ameerika turgudele. me ekspordime rohkem kui impordime ja see puudutab väga kvaliteetset kaupa. nii et me loome kõrgetasemelisi töökohti eh, lõpptoodete osas, meil on suur põruosa veel võita. Eh, see eh, puudutab ka näiteks geograafiliste tähistuste paremast kinnipidamine, mis sest Ameerika turul, see puudutab juustusid, tsinke, veine ja muud see on tohutult äh, kasulik väiketootjatele, mitte suurettevõtetele. mis puudutab äh, vabakaubanduslepet ja kolmandaid riike, siis kõik äh, uurimused näitavad, et kolmandatel riigid oleks suure kasusaajad, kuigi tegemist on ähm, lepinguga, kus standardkaitse tasandid kehtivad kahe osapoole vastu, saavad kolmandad riigid kasu, nagu nad on kasu saanud ka ühisturust kõik räägivad Euroopa kindlusest, vähemalt vanemad meie seast mäletavad seda, tegelikult ei olnud see nii, sest eksportija, kes soovis eksportida äh, Euroopa Liitu, tal olid ühed standardid ja ta sai oma tooteid kogu Euroopa turul müüa. nii et ükskõik, mida Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid äh, äh, teevad, nendes valdkondades, kus me suudame kokku leppida ühisstandardites, on see kasulik meie jaoks ja samas eh, see loomulikult eh, on kasulik ka kolmandatele riikidele. ja eh, saadik Mlinar, jah, Austria on meie jaoks tõeline väljakutse, aidake meid seal, probleeme ka teistes liikmesriikides ning see on populaarne kõneteema. nii et te peaksite aitama meil selgitada, millega on tegu mida see tähendab teie valijate jaoks? peate äh, motiveerima eh, neid, äh, kes usuvad ja ümber veenma neid, kes ei usu. Eh, peame eh, kõik suutma selgitada mm, seda küsimust. siit on küll jah mudel, kui, kui te olete ameeriklane, siis ütlete, et, et Eh, et jah, eh, Kanadaga sõlmisid küll sellised lepingud, kuid me oleme teistsugused, me oleme palju suuremad. Eh, see on kõige kaasaegsem meie vabakaubanduslepetest, see sõlmiti kaks kuud tagasi ning selles on lisatud kõik see, mida me oleme suutnud head teha vabakaubanduslepete osas, see puudutab koostegevusreegleid näiteks ning üks küsimus ongi selles, et äh, me tagasihoidlikul viisil üritame panustada on mingisuguste paremate reeglite kasutusele võtmisel näiteks ka energiavaldkonnas viimase kuuekümne seitsmekümne aasta jooksul ei ole see olnud äh, eriti äh, konkurentsivõimelise süsteemi äh, muster näiteks ning äh, vaatame läbirääkimiste lõpus, mis äh, sellest lepingust kokkuvõttes sees on, millised sätted ja, ja siis otsustame, millised äh, soovitused on. kuid ma arvan, et enamus on teadlikud äh, sellest, et nagu eelmine volinik ütles, et tema arvab, et see, see peab ratifitseerima liikmesriikide poolt. mõelgem selle peale, milline oleks teie roll liikmesriikides. kui me soovime, et kas me soovime, et see läheks liikmesriikide parlamentidesse? sellised küsimused on ka teistes äh, äh, lep-, lepingutes kõne all Teil on igatahes võimalus selle üle mõelda. kui mina olin noorem ametnik, oli äh, eh, nõuandev äh, asutus nõukogu, nüüd on nõukogu ja parlament. mida rohkem tasandeid te sisse viite, seda äh, vähem tegevusruumi meil on kui toimub, hakkab eh, kui me hakkame nõudma, et kõik liikmesriigid eh, hääletaksid, siis on võimalik, et ameeriklased ütlevad, et meie hääletame seda alles siis, kui viimane liikmesriigi parlament on selle poolt hääletanud. ja nüüd, mis puudutab VKE-sid jälle, üritan, üritasin sellele vastata, kuid mis puudutab kodanikke, siis eh, üritame mõelda ka muid selliseid aspekte, mis on olulised näiteks kodanike mobiilsusele kuidas äh, äh, näiteks töötajad äh, saavad lühendatud protsesside läbi tööturgudele minna ning see tihtipeale laieneb ka noorematele inimestele, mis puudutab läbipaistvust, siis volinike puhul ma arvan, et ta tahab seda kõigepealt arutada härra Langega. And the next speaker will be um suur aitäh, järgmiseks saab sõna proua Ernst. ja suur aitäh. mina olen pärit Ida-Saksamaa piirkonnast, kus enamik eh, ettevõtteid eh, palk, hoiavad palgal umbes kümme kuni viiteist töötajat, tegemist on mikroettevõtetega, eh, selliste ettevõtete näol ja äh, äh, seda eh, TTIP lepingut sellised eh, väikesed ettevõtted kritiseerivad, sellepärast et esmajoones väikesi ettevõtteid võib eh, see tõsiselt mõjutada. ja seetõttu see, mida teie siin olete rääkinud, ei ole piisav, sellepärast et väikeettevõtjatel ei ole selliseid võimalusi, nagu näiteks autotööstusel Äh, mis on hoopis teistsuguse struktuuriga tööstusharu äh, ja väikeettevõtetel ei ole USA-s võimalik anda kinnitada ja mina tahaksin selle teema kohta natuke rohkem infot, sest et äh, selline ei ole olukord mitte ainult Ida-Saksamaal, vaid igal pool mujal ka. ja teiseks andmekaitse küsimus, täiesti mõeldamatu on see, et TTIP ilma andmekaitsereeglistikuta jõustuks, see peab olema sinna kaasatud ja nüüd Äh, üleilmne äh, globaalse keskkonnainstituut on tulnud välja dokumendiga, kus räägitakse äh, asjadest, mida oleks võimalik saavutada selle TTIP lepingu abil. Ähm, palun rääkige selle teema natuke konkreetsemalt, ma ei taha kuulda üldisi arvamusi, neid me oleme piisavalt kuulnud. aitäh ja härra Kaarins, palun. suur aitäh Äh, peab mõtlema läbipaistvuse peale, sellepärast et praegusel hetkel äh, ma leian ennast väga kummalises äh, olukorras. kõik Rahvaparteist toetavad täielikult ETIP-d, see on suurepärane mõte ja nüüd toimub meil arutelu selle protsessi kohta, aga me tegelikult selle protsessi kohta tegelikult mitte midagi ei tea ja selles peitubki meie probleem ma saan läbirääkimisest kui sellisest aru, kuid äh, sellegipoolest oleks huvitav energia ja tooraine valdkonnas, mis otseselt on selle komisjoni huviorbiidis, saada rohkem infot. infot Euroopa Liidul ei ole ühtset energiaturgu praegusel hetkel, see on meie eesmärgiks küll Äh, kuid nendes läbirääkimistes, kas see aspekt mängib rolli, ehk siis ma tahaksin teada, millised teemad on tõusetunud ameeriklaste jaoks, millega nemad rahul ei ole ning äh, mis teemad äh, valmistavad muret eurooplastele. ja ma tahaksingi teada, millised valdkonnad ei ole olnud problemaatilised selles valdkonnas, kas see asjaolu, et meil ei ole ühtset turgu selles valdkonnas, mängib siin rolli või mitte. minu jaoks on raske seda kõike mõista ja ma pean otse kohe ütlema, oma täiesti ausalt ütlema, et äh, niimoodi on väga halb tööd teha, mida me siin nüüd teeme, millest me nüüd siin räägime. ma võin oma valijatele rääkida sellest mõttest kui sellest, äh, kuid selle mõtte rakendamine on ju see, millest me siin äh, räägime, mis meie ees laual on. ma tahaksin teada, millest me tegelikult räägime Ehm, energia tooraine valdkonnas, eh, sellest te hakkasite ka rääkima, see on eh, meie jaoks väga oluline teema. Eh, milline on olukord selles valdkonnas ja kas see ühtse turu puudumine selles valdkonnas mängib siin rolli või mitte? suur aitäh, proua Lopes-Permea, palun. tere õhtust kõigile me ei ole ei sisuliselt ega formaalselt selle ka nõus, selle leppega nõus, sellepärast et äh, äh, formaalselt sellepärast, et äh, suures osas osalevad läbirääkimistel lobidel kui midagi varjata ei ole, siis avalikustage kõik dokumendid ning avadke need läbirääkimised kõigile osapooltele. mis puudutab sisulist poolt, siis see mõjutab sellist riiki näiteks nagu Hispaania seoses olemasolevate tasakaalustamatuse pärast, riikide ja majandusolukorra pärast. nõudlus ei suurene, me ei tegele sellega. väga vähe on võimalusi töökohti juurde luua ning Euroopale tööstust tagasi tuua Eh, tasakaalustatus peaks selles komisjonis olema tasa eh, eh, võtmenõudmiseks meie komisjoni jaoks. mõelgem näiteks nafta mm, organisatsiooni peale kümne aasta jooksul läks tuhandeid töökohti kaduma. Euroopa ja tema kodanikud vajavad, nagu ma juba ütlesin, investeerida Euroopasse rohkem Euroopat, see on vastus ning äh, see kokkulepe ei lähe ei selles suunas ega ei kavatse ka seda teha. suur aitäh, härra Taditška, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud härrased, ütlesite täiesti õigustatult äh, seda, et äh, te peate parlament kiiresti oma poole saama ja praegusel hetkel on parlament äh, lõhestunud, aga meil see protsess veel käib. Äh, kui me räägime läbipaistvusest, äh, siis jah, ma pean ütlema, et mina toetan täielikult e TTIP-d ehm, meil Tšehhi Vabariigis on ka probleeme, küll vähem kui Austrias, kuid siiski on probleeme sellega seoses ja Äh, see oleks suureks abiks, kui dialoog oleks võimalikult läbipaistev, kuid samas võimalikult konkreetne. Äh, äh, ma näen siinkohal ka teatud miinuseid, kui me räägime avalikust dialoogist, aga ma tahan läbipaistvust näha ja seetõttu, lugupeetud esimees, mul on hea meel, et täna on esindajad siin meiega rääkimas. võib-olla me tulevikus saame võib-olla väiksemas formaadis arutelusid pidada veel ja mul on ka mõned küsimused mina usun, et peamine kasu ja samal ajal ka peamine äh, väljakutse äh, on seotud äh, regulatiivküsimustega TTIP-s. siin on peidus väga palju potentsiaali ja ma tahaksin teada rohkemat avalike hangete kohta energiavaldkonnas, milline on seal problemaatika. teiseks, tuumaohutus. ma arvan, et tegemist on teemaga, mis praegusel hetkel on äh, praegusel hetkel äh, selline, äh, mis meid teatud määral lõhu, lõhestab. USA ja Venemaa on olnud koherentsemad selles valdkonnas näiteks, ma tahtsin sellega rohkem seoses rohkem informatsiooni saada ja kolmandaks küsimuseks on autotööstus autotööstuses on eh, see teema väga oluline, me räägime standardiseerimisest ja regulatiivsest eh, raamistikust. kas me seisame silmutsi halduskoormuse suurenemisega, kas me seisame silmitsi eh, muude probleemidega, milline on teie seisukoht sellega seoses, aitäh? aitäh! härra Etheridge, palun. aitäh. ma põhimõtteliselt äh, toetan vabakaubandus- ja vabakaubandusleppeid ja kui ma kuulan, kuidas te TTIP-st räägite, siis ma tõesti tahaksin äh, seda toetada, aga ma pean mõned asjad selgeks saama siin. vabakaubandus minu jaoks äh, on väga oluline, te räägite siin reindustrialiseerimisest, see on väga tore, mulle see väga meeldib ja kui meie riik kunagi Euroopa Liidust äh, lahkub, siis ma tahaks ka vabakaubandust Euroopa Liiduga, aga minu koduriigis äh, räägivad inimesed väga palju äh, sellest e TTIP lepingust. Suurbritannias on meil riiklik tervishoiusüsteem, seda kontrollib riik ja viimastel aastatel on sinna ka tulnud erasektori rahasid mõned räägivad siin erastamisest tagaukse kaudu, aga selline olukord äh, on. ja mure seisneb selles, et inimesed kardavad, et äh, selle kõige tingimuste kohaselt võivad äh, USA ähm, advokaadid kasutada ära seda vaidluste lahendamise mehhanismi selleks, et kaotada kohtusse Suurbritannia valitsus ähm, ja me võime sattuda kootasse olukorda, kus meie tervishoiuteenuseid ja süsteemi võib omada, võivad omada mm, näiteks advokaadid või kes iganes New Yorgist. ja meie tahaksime teada, kas meie äh, tervishoiusüsteem on ohutusolukorras äh, ja turvalistes kätes. Äh, proua Niibleplan, suur aitäh! mina tahaksin äh, Äh, selle arutelu käigus kahest põhiteemast äh, kõneleda siin, ma istun siinpool. ja äh, kõigepealt läbipaistvuse teema Ähm, jumal tänatud, paljud kolleegid on sellest juba rääkinud äh, ja ma tahaksin seda ka mainida. Äh, te ütlesite, et äh, sellega tuleb kaasa rohkem läbipaistvust, proua volinik on kuulamisel ka sellest rääkinud ja et meil peaks olema TTIP-l uus hoog sees ja nii edasi, see kõik on väga tore, aga mina tahaksin täna teada konkreetsemalt, mida siis silmas peetakse, kui me räägime suuremast läbipaistvusest, mida te teete millised on need viis-kuus äh, tegutsemisvõimalust siis? Äh, äh, kolleeg Kaarims rääkis siin ka, me tegeleme TTIP-i poolt olemisega, me kõneleme selle poolt, kuid inimesed teavad sellest liiga vähe, inimesed väljaspoolt on hirmul, neil on mured, nad ei taha seda TTIP-d, nad korraldavad kampaaniaid internetipõhiselt ja mujal ma olin esmaspäeva õhtul ühel äh, üritusel, seal oli sada inimest koos, üheksakümmend üheksa ütlesid, et nad on selle TTIP vastu ja äh, nad ütlesid, ootame, vaatame, mis sellest tuleb ähm, ja nad ütlesid, et äh, tulge meie juurde valimisringkondadesse ja reklaamige seda TTIP-d, rääkige sellest positiivses võtmes. Äh, ärge siis olge üllatunud, äh, äh, kui te seda ei tee, et ärge olge üllatunud, kui meie parlamendina ei saa sellega kõigega kaasa minna, sellepärast et kodanikud ei ole selle poolt ja teiseks on väga konkreetseid äh, hirme ja kartusi, mis inimestel on ja nendega te peate tegelema. Äh, minu kodupiirkonnas äh, ähm, on olukord selline, et erinevad ringkonnad, piirkonnad tulevad välja resolutsioonidega TTIP vastu ja ja see on ähm, minu jaoks väga oluline teema, andke mulle veel kaks minutit ja me peame vastama nendele küsimustele, mis esile kergivad, kerkivad ähm, erinevates kogukondades poliitikud äh, on selle kõige pärast mures äh, ja äh, te peate selgitama, mis on läbirääkimiste aluseks, mis mitte, mis teemad on, mis mitte. niisiis Äh, tõesti väga palju on mureküsimusi ja probleeme äh, ja näiteks energiaküsimuses on mul ka üks küsimus, äh, see puudutab frakkimist. kas frakkimise teemal ka läbirääkimised toimuvad, kas siinkohal on teatud muresid, on selliseid liidumaid näiteks Saksamaal, kes ei taha frakkimist ja kardavad, et see tuuakse sisse tagaukse kaudu läbi selle TTIP? suur aitäh ja härra Rüübich, palun suur aitäh, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada teid selle eest, et ka tööstuskomisjon äh, äh, intensiivseid arutelusid peab selles valdkonnas Äh, välismaised otseinvesteeringud ja investeeringud üldse on Euroopa jaoks väga oluliseks teemaks äh, ja investeeringud Ameerikasse on ka olulised ja seetõttu on äh, olukord selline, et omandiõigused peavad olema tähelepanu keskmes. näiteks Vattenfalli juhtum, kas te võiksite selle kohta üht-teist öelda? Ähm, TTT TTIP-i juhtumist või TTIP arutelust äh, on see tegelikult ju eraldiseisev juhtum. teisest küljest äh, jälle, kui me räägime põllumajandusest, äh, siis Äh, ka siin on probleeme võõrandamisega, äh, meil on Euroopa Liidu siseselt ka äh, probleeme, mis ei ole üleüldse TTIP-ga seotud ja Euroopa Kohus peab siinkohal otsustama, aga mis juhtub siis, kui vaidlused on Euroopa Liidu ja Ameerika vahel, siis tuleb kaasata WTO ja me loomulikult ei taha mingisugust kaubandussõna, sõda probleemide puhul, me tahame mõistlikke menetlusi ähm, mille puhul saab rahulikult arutada, kuidas midagi toimuma peab, kes midagi tegema peab ja see on eriti oluline just VKE-de jaoks. VKE-de jaoks on sellised lepingud väga olulised, äh, on sellised lepingud väga olulise tähtsusega me peame äh, tugevdama ostujõudu nii Euroopas kui Ameerikas äh, ja me peame looma VKE-de jaoks ja kodanike jaoks ka paremaid tingimusi. Ähm, ja äh, on muidugi ka kaotajad selles protsessis ja need kaotajad pooled hakkavad sellesse protsessi sekkuma ka juba isegi siin Euroopa Parlamendi tasandil ja komisjoni ülesandeks on äh, rohkem infot äh, anda selle kõige kohta, seetõttu ma tänan teid, et te täna siia olete tulnud äh, konkreetseid vastuseid andma ja mm, mõned, keda te kritiseerite, ei ole täna siin ka esindatud. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun suur aitäh, TTIP on Euroopa jaoks ja meie arengu jaoks väga oluline, aga ma tahaksin tuua välja ühe väga problemaatilise valdkonna, milleks on andmekaitse äh, äh, suure andmemahuga majanduse jaoks on see väga oluline. Äh, majanduse arendamine, andmete arendamise kaudu on siin olulise tähtsusega ja Ehm, andmekaitsepaketi osas me tahame kolmepoolseid eh, lepitusmenetlust, aga kõigepealt tuleks andmekaitse määrusega lõpule minna selle asemel, et eh, tegeleda selle läbirääkimisega ühtselt TTIP paketi raames. Need kaks asja tuleks hoida eraldiseisvana, kuid eh, neid protsesse tuleks siiski kindla käega juhtida ja, ja ühtselt juhtida, kuidas eh, komisjon tegutseb selleks, et eh, need protsessid oleksid eh, hästi juhitud, kuid siiski eraldiseisvad ja kuidas tagatakse see kodanikele, et andmekaitse on tagatud? ja mis nüüd puudutab seda üleüldist kokkulepet, mille eesmärgiks on ehm, andmekaitse aspektide mm, selgemaks muutmine, et kuidas sellega lood on? suur aitäh, et te oma kõneajast kinni pidasite, härra Marias, palun järgmiseks. suur aitäh, härra esimees, ehm, suur aitäh selle ehm, edastatud info eest, mida me siin täna kuulsime ja ähm, ähm, ja see, milline roll peab olema liikmesriikide parlamentidel, seda ei saa otsustada Euroopa Parlament ja teatud pädevused äh, meil ka on, meil on selline nii-öelda äh, kokkulepe, mixed agreement, äh, Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu peavad loomulikult oma töö ära tegema, aga ka riiklikud parlamendid, ka neil on omad ülesanded ja oma roll. kui Äh, tahta äh, liikmesriikide pädevusi kitsendada, siis äh, see mõjub negatiivselt ja see muudab üleüldse kliima veel halvemaks. kui me räägime isikuandmete kaitsest, siis ääretult oluline on see, et liikmesriikidel oleks ka teatud pädevusi. Euroopa Liit ei saa kõike enda kätte võtta. ja järgmiseks ähm, Mm, ma tahaksin rääkida sellisest asjast nagu Economic NATO või majanduslik NATO. Äh, see on ka selle lepinguga seotud, kas äh, e, investeeringutele toob äh, see kasu, konkurentsivõime, e, konkurentsivõime suurenemine ei ole seotud mitte ainult tööjõukulude vähenemisega, mida paljud usuvad nii olevat, vaid siin on ka erinevad muud aspektid mängus näiteks allhanked, ähm, ähm, mis, mida kasutatakse päris palju näiteks gaasivaldkonnas. Euroopa Liidu suurettevõtted investeerivad äh, USA-sse Äh, näiteks ka Gilda äh, gaasi kaevandamisse ja äh, see muidugi tähendab seda, et siin investeeritakse vähem ja seda me loomulikult ei taha, see on hoopis vastupidine sellele, mida me näha tahaksime ja nüüd väikese ja keskmise suurusega ettevõtted lõpetuseks. Euroopa ettevõtetel ei ole kogemusi, kuidas nii suurtel turgudel toime tulla, jah, ma kohe lõpetan, ütleb kõneleja. ja, ja väikese ja keskmise suurusega eh, ettevõtete USA-s, aga töötavad mujal, neil see kogemus on, aga meie sarnasel ettevõtetel see puudub. aga külalised tahaksid nüüd vastata ja pärast seda võtame me veel äh, kuus sõnasoovi ehk siis kuus küsimust ja nüüd teen ma tõesti ettepaneku, et me äh, suleme sõnasoovijate nimekirja, siis tuleme selle ajaga välja. ei, seitse küsimust, olgu siis, me võtame seitse, aga see on tõesti ka kõik palun, nüüd saavad külalised sõna vahepeal vastuseks. aitäh. kõigepealt ütleksin ma sissejuhatavalt, et me oleme Euroopa Liidu ametnikud ja et äh, kui te soovite meiega nõu pidada, siis me tuleme igal juhul siia ja peame teiega nõu. sest me töötame küll ennekõike koos INTA komisjoniga, aga me töötame ka teiega ja teie heaks, nii et kui teil on soov meiega vestelda, siis me tuleme. ja on juhuseid, kus meil on lihtsalt väga palju ekspertteadmisi ja me võime neid teiega jagada. aga mis puudutab lugupeetud daami küsimusi selle kohta, kuidas inimestega rääkida, siis kogu austuse juures, seda peate te ikkagi ise tegema. minu elu te endale ei taha, sest see on äärmiselt igav, tavaliselt lõpetan ma, lõpetan ma töö õhtul kell üheksa, aga tegelik töö, see, et kodanikule seletatakse, mida me teeme ja miks ja mis kasu on sellest kodanikule. ja miks äh, positiivne miks, äh, miks on äh, USA tootjate lubamine meie turule positiivne, see kõik on teie töö. see on usaldatud teile ja muidugi volinik räägib ka inimestega, aga teda on ainult üks kahjuks. ja liikmesriike on kakskümmend kaheksa. minu meeskonda kuulub viis inimest, viis inimest tegeleb TTIP-ga, sealhulgas siis mina ise. ja iga asja jaoks on oma ekspert, aga, aga selge see, et mina ei saa inimestega rääkida see, mida Euroopa Liit ja USA saavad vastastikku teineteisele pakkuda, muudab äh, nii Euroopa Liidu kui USA maailma jaoks atraktiivsemaks. igal aastal äh, moodustavad Euroopa Liidu ja USA skp järjest väiksema osa maailma äh, skp-st, praegu on see nelikümmend viis protsenti, kümne aasta eest oli viiskümmend viis ja kahekümne aasta eest kuuskümmend viis protsenti. aastaga kukub see keskmiselt ühe protsendi nii et äh, praegu on meie skp langenud ja kui me tahame edasi jõuda ja midagi saavutada, siis see on võimalik ainult äh, läbi kaubanduspoliitika. sellel põhjusel on kaubanduspoliitika oluline. ja seetõttu me räägimegi praegu pädevustest, äh, mille teie peate heaks kiitma. märkuse kohta, mis puudutas VKE-sid tahaksin öelda, et see on ka USA prioriteet, ei saa öelda, et Euroopa tahab EKS-id ja USA ei taha. kindlasti mõlemad pooled tahavad ja mõlemad pooled saavad sellest kasu. nii et eh, kui teil on mingisuguseid ideid, mingeid ettepanekuid, palun esitage need kindlasti. sest meie eesmärk on integreerida kõik eh, mõtted andmekaitse kohta ütleksin seda, et austusest Euroopa Parlamendi vastu oleme püüdnud neid küsimusi äh, lahus hoida. Te olete öelnud, et andmekaitse on Euroopa Liidu põhiõigus, see on Lissaboni lepingus sees ja me ei tohiks seda arutada siis, kui arutatakse tavapäraseid äh, majandusalaseid õigusi ning just nimelt sel põhjusel oleme me püüdnud neid teemasid lahus hoida. kuid teisest küljest oleme püüdnud äh, vastata ka USA taotlusele, mis puudutab andmevooge. ja äh, kohustusi avatuse suhtes, avatusalaseid kohustusi kuid sealjuures tuleb austada nii Euroopa Liidu kui USA kehtivat õigust mis iganes on see andmekaitse tase, mille me vastu võtame, sellest tasemest peavad kinni pidama kõik ettevõtted, kes käitlevad Euroopa Liidu ettevõtete, ettevõtjate või äh, üksikisikute andmeid. kahjuks ei ole ma selle ala ekspert ja ma palun vabandust, kui ma ei seleta alati kõike piisavalt selgelt, aga ma püüan. läbipaistvuse koha pealt ja seda mainisid paljud liikmed, teeme me endast oleneva. me oleme, ma olen seda teinud kakskümmend viis aastat kõik meie dokumendid on läbipaistvad, need on avalikkusele kättesaadavad. nii et kui te ütlete, et me teeme mm, asju salaja, siis see tõsi ei ole, seitsekümmend protsenti meie dokumentidest on veebis ja kahtlemata näevad INTA liikmed ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kogu dokumentatsiooni, kui nad seda soovivad. nii et ähm, te näete läbirääkimiste alaseid dokumente ja nüüd siis oleme me jõudmas konsolideeritud tekstini, millega võivad nõustuda nii eurooplased kui ameeriklased. ja härra Lange teab, et Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liikmetel tõesti on ligipääs neile dokumentidele, aga hoiatan ette, et need on igavad. nii et jah, te võite neid lugeda. aga mina olen siin selleks, et selgitada nende sisu ma vaidleksin igaühega, kes ütleb mulle, et me ei suhtle kodanikuühiskonnaga. Petros äh, vestles kodanikuühiskonna esindajatega pool päeva ja me saime neilt palju väga häid mõtteid. meie volinik on rootslane, avatud, läbipaistev, kaasaegne inimene ja olen kindel, et äh, ta teeb endast oleneva, et ka meie töö oleks läbipaistev. autode, autode alaste standardite kohta autod on üks reguleerituma, reguleeritumaid tooteid üldse. kui te mõtlete sellele, kui paljusid standardeid tuleb täita auto tootmisel, siis neid on tõesti palju. meil on vaja mehhanismi, mille abil tunnustada vastastikuseid määruseid ja standardeid, kui need on äh, võrreldavad või võrdsed ja nii see alati ei ole. näiteks meil on CO2 emissioonide kohta reeglid, mida USA-s ei ole või mis USA-s on teistsugused, kuid me püüame tuvastada need valdkonnad, kus me võime vastastikku tunnustada eh, teineteise standardeid, sest see alandab kulusid. mis puudutab eh, nüüd tervishoiuküsimuste ISDS-i, siis oleme TTIP-s selgitanud, et liikmesriikidel on jätkuvalt täielik vabadus mitte ainult eh, pakkuda avalikke teenuseid vaid ka muuta uuesti avalikeks teenusteks äh, eelnevalt privatiseeritud või erastatud teenused. kui teie olete praegu teinud nõndanimetatud erastamisharjutuse, siis on teil võimalik see hiljem tagasi pöörata. see õigus jääb teile. ISDS-i kohta on ilmselt vaja uus kohtumine korraldada, sellepärast et tegemist on väga poliitilise kohtumisega ja kui ma midagi ütlen, siis seda võidakse valesti tsiteerida ja peale selle on see alles konsulteerimisprotsessil arutlusel. ütlen ainult seda, et ISDS on kaubanduspoliitika instrument vastavalt Lissaboni lepingule ja liikmesriikidel puudub pädevus seda ise arutada. see on rahvusvahelises pädevuses. ning palun saage ka aru, et riikidevaheliste vaidluste lahendamise mehhanism ei saa, ei saa kaitsta VKE-de investorite huve me võime siin küll arutada investorite kaitset ja protektsionistlikke meetmeid, kuid antud juhul mm, VKE-dele selline kaitse ei laiene, ei laiene. me püüame luua demokraatlikku süsteemi ja me peame aru saama, et Euroopa Liit on kapitaliintensiivne ja teadmistepõhine majandusruum ja et meil tuleb kindlasti tõhustada oma ähm, suhteid ülejäänud maailmaga. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin vastata energiaküsimustele, sest need olid äh, spetsiifilised. härra Kõnis, äh, selle kohta, mis te ütlesite ühtse energiaturu kohta, et meil ei ole seda Euroopa tasandil Te ilmselt teate, et äh, üks Junckeri komisjoni peamisi ülesandeid ja eesmärke ongi energiaühenduse loomine. ja see paistab selgelt ka sellest, milline on komisjoni praegune koosseis ja et äh, energiaküsimuse eest vastutab just nimelt asepresident muidugi on äh, palju ülesandeid, mida me peame alles täitma selleks, et energiaühendus saaks tekkida ja selleks peetakse läbirääkimisi, kuid ka TTIP läbirääkimised võivad olla kasulikuks sammuks ja need võivad meid aidata äh, kahes mõttes. ma juba mainisin ühte meie, meie tähtsat nõudmist, mis puudutab ekspordipiiranguid USA-st, äh, just nimelt äh, neid, mis on siis kehtestatud gaasile ja toornaftale sest meil on vaja parandada pääsu turule, pääsu rahvusvahelisele energiaturule. ja meil on vaja desegmenteerida ka vedelgaasiturg, sest see on samuti rahvusvaheline turg aga see peab olema ühtsem ja üleilmsem, sest äh, sellisel juhul langeksid seal hinnad ja langeks või kahaneks ka hinnadiferentsiaal, diferentsiaal, millest rääkis eraldi Euroopa Parlamendi liige, kes ütles, et USA-s on energiahinnad äh, madalad, madalamad kui maailmaturul ja et Euroopa ettevõtted peaksid proovima seda diferentsiaali alandada, et tõsta energiajulgeolekut Euroopas. ning et see on eriti tähtis, kuna meil on suur idanaaber, kes on praegu meie peamine gaasitarnija. samuti märgiti, et meie energiaallikad ja energiatarne peab mitmekesistuma ja see on kindlasti oluline teine tähtis element on ühtsete reeglite kehtestamine, mida tulevikus võiksid järgida ka kolmandad riigid ja kui me oleme USA-ga neis reeglites kokku leppinud, siis me võimegi tulevikus kolmandatele riikidele kahepoolsetel läbirääkimistel pakkuda eh, selliseid reegleid eeskujuks ja lõpuks välja töötada üleilmsed reeglid. ma arvan, et see oleks kogu Euroopa Liidule väga oluline kuna praegu sõltub äh, Euroopa Liit äh, ise kolmandatest riikidest energiavaldkonnas ja lähitulevikus see ei muutu. nii et kui me suudaksime luua sellise võrdleva raamistiku, siis oleks see väga oluline panus. räägiti ka energiatoodete riigihankest, aga siin tuleb vaadata riigihankealaseid läbirääkimisi laiemalt sest siin on Euroopa Liidul väga tugev huvi, aga samas ei ole läbirääkimistel mingit edu saavutatud, nii et me peame seda uuesti arutama tulevikus. räägiti ka äh, tuumaohutusest, millele nendel läbirääkimistel ei ole otsest äh, tähelepanu pööratud. ja viimaks, ja ma arvan, et see oli proua Niibleri küsimus, äh, frak-, frakkimine ütlen teile väga selgelt, et äh, mitte miski selles lepingus ei võta üheltki riigilt ära tema suveräänset õigust ise otsustada, kuidas ta oma maavarasid käitleb või kasutab. ehk siis Euroopa Liidus on kõigil liikmesriikidel ise õigus otsustada ja USA-s kõigil osariikidel. frakkimisega on nii, et USA-s on osariike, mis on otsustanud frakkimise kasuks ehk siis otsustanud kildagaasi kasutada ja on teisi osariike, mis on kindlalt otsustanud seda mitte teha, mitte seda lubada. Euroopa Liidus on täpselt samamoodi. mõned äh, inimesed, äh, mõned liikmesriigid pooldavad kildagaasi kasutamist ja teised mitte ning mitte miski TTIP lepingus ei võta Euroopa Liidu liikmesriikidelt või USA osariikidelt õigust ise otsustada aitäh, nüüd veel seitse küsimust ja igaühele üks minut, härra Stanišev, üks minut. aitäh, härra esimees. mina tahaksin küsida suhtlemise kohta. sellepärast, et ma usun, et teie kavatsused on läbipaistvad ja ausad aga paljud usuvad, et TTIP-ga muudetakse täielikult Euroopa Liidu sotsiaalmudelit, mis on ju täiesti erinev kui USA oma. mõnikord aga peab majanduslik kaalutlus jääma teisele kohale, kui ühiskond suhtub sotsiaalsesse küsimusse niivõrd, niivõrd valuliselt ja seetõttu võib-olla peaks komisjon välja andma teatise, kus ta neid asju rohkem selgitab kui millelgi on hea sisu, siis ei tohiks seega mingeid selgit-, mingit selgitamist karta. meil on kurbi kogemusi aktaga. meile justkui öeldi, et aktaga on kõik korras, aga liikmesriikides hakati kartma, et akta võib riivata põhiõigusi, tekkisid protestid ja tekkisid protestid ka parlamendis. nii et te peate välja mõtlema, milline on teie kommunikatsioonistrateegia. härra Vidal tänu teile, minu küsimus on väga konkreetne. see integratsiooniprotsess, mille TTIP käivitab, näeb, kas ta näeb tulevikus ette et avalik eh, erasektori konsortsiumide loomisel Euroopa ja Ameerika vahel, sest see on äärmiselt eh, oluline suurtele tehnoloogiaettevõtetele Ameerika Ühendriikides lisaksin ka seda, et kahetsen neid äh, väga, seda umbusku, mida olen näinud sellel koosolekul, äh, mis äh, on seotud väidetega, et tehnoloogia on kuidagi kinnipeetav, et mõnel on tehnoloogilised eelised ja need kasutavad neid ära ka tulevikus. kahetsen seda protektsionistlikku lähenemist, millel on olnud, olen olnud siin tunnistajaks ja kahetsen väga seda äh, Ameerika vastast kinnisideed, mida oleme olnud, millel oleme siin olnud tunnistajaks. suur aitäh! ma arvan, et tegemist on tähtsa võimalusega, mille abil luua strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja USA vahel, aga minu meelest on meil ka üks probleem, millele viitas juba üks kolleeg üheksakümmend protsenti valijatest, kes andsid mulle mandaadi, on selle lepingu vastu. Nemad ei mõtle nagu mina, nad ei mõtle nii nagu mina, lihtsalt sellepärast, et neile ei ole antud konkreetseid näiteid selle kohta, mida TTIP üldse tähendab. ja kuna mul on ainult äh, üks minut aega, siis tsiteerin väga konkreetset äh, näidet. sel äh, nädalal otsustas Portugali valitsus, kuna sai petitsiooni otsustas valitsus selle küsimuse viia arbitraaži kohtu ette, kust aga tuli negatiivne vastus. Öeldi, vabandust, vabandust, valitsus ütles, et arbitraaž peab toimuma läbipaistval ja mõistlikul moel. et arbitraaži kohus ei peaks kaitsma lihtsalt ühe poole huve aga kui äh, USA ettevõtjad meiega äri hakkavad ajama, siis võib äh, äh, tekkida väga palju selliseid probleeme. ma ei räägi siin konkreetselt frackingust, aga ma ei saa lihtsalt aru arbitraažisüsteemist. aitäh! lubage mul kõigepealt öelda, et ma toetan täielikult seda palvet, et komisjon tõhustaks oma kommunikatsioonistrateegiat. mina võin tegelikult seda lepet kaitsta küll, isegi tänaste andmete alusel. aga enamik seitsmesaja viiekümnest äh, delegaadist selles parlamendis ei saa seda küll teha, sellepärast et see leping on liiga keeruline peale selle võitleme me terve armeega kes vihkavad majandust, äh, üleilmastumist ja Ameerikat ja nad on ka professionaalsed. seetõttu soovitan, härra esimees, et meie komisjon teeks Junckerile ettepaneku. Juncker on öelnud, et äh, TTIP on üks äh, tema kümnest prioriteedist. las Juncker seab sisse isikliku kommunikatsioonibüroo, kuhu võivad pöörduda kõik delegaadid, kõik selle parlamendi liikmed ja kui tekib mingisugune küsimus, siis me saadame selle sinna büroosse ja saame kümne minutiga vastuse. ja siis me saame äh, suhelda välismaailmaga. aitäh, härra Griffin. proua Griffin, aitäh. mina tahtsin äh, teile öelda seda, et äh, Ühendkuningriigis on TTIP tekitanud tugevaid tundeid ma aktsepteerin seda, et te meid rahustasite, aga kas te saaksite ikkagi öelda, milliseid konkreetseid meetmeid te vastu võtate, tagamaks, et e TTIP leping või mõni muu leping ei kahjusta Ühendkuningriigi praegust tervishoiusüsteemi, ei praegu ega tulevikus. ja teiseks, milliste meetmete abil te kavatsete tagada, et liikmesriikide valitsuste suveräänsust ei piirata? eriti seoses ISDS-iga. ma käisin sel nädalavahetusel regionaalsel konverentsil, nii kodanikuühendused kui ametiühingud ütlevad, et meil on vaja ajakava ja on vaja ka vastuseid, mis on selged ja mis edastatakse selgelt. aitäh, härra Manka! suur aitäh, lugupeetud esimees! me peame avalikkusele infot edastama kõik uurimused näiteks, mis Rootsis, Suurbritannias, Iirimaal äh, ja Austrias tehtud on, näitavad, et äh, tegelikult on selle lepingu allkirjastamine mõlemale poolele kasumine, kasumlik. Ameerika Ühendriikide uuringud näitavad, et seitsesada viiskümmend tuhat uut äh, töökohta luuakse isegi meie puhul Äh, on kasum umbes, äh, saadav tulu seest umbes sada kuuskümmend miljardit. Ähm, me peame äh, selle teabe edastama selleks, et avalikkust veenda. kui me seda kõike selgelt välja ei ütle, siis meil saavad olema probleemid me peame tegema rohkemat, eh, kui me oleme siiani teinud selleks, et avalikkust veenda. ma arvan, et kõik tahavad rääkida sellest, et on vaja paremat eh, kommunikatsiooni ja siis muidugi ka paremat tehnoloogiat. Eh, teil on sõna vastuseks. mulle öeldi kunagi, et läbirääkimiste laua taga on see, mis paistab, ka tõsi ja mulle tundub, et see on nii ka siin. see, mis inimestele näib, see ongi nende reaalsus ja me peame sellest aru saama ja sellega tegelema aga meie üksus komisjonis on tõepoolest väga väike ja seetõttu loodame me just teie peale. me loodame, me loodame teie peale, kuigi igaüks peab lõpuks ise otsustama, kas ta pooldab või vastustab säärast äh, avatust, sest just nimelt äh, avatus kaasneb äh, läbirääki-, kaubanduslepingutega, vabakaubandusleping toob kaasa turu avamise te olete kas selle poolt või vastu, aga enne otsuse kujundamist on vaja infot. meie omalt poolt oleme püüdnud seda anda, meil on erinevad veebisaidid, kuhu me seda paneme, meil on äh, Kaubandus-peadirektoraadi veebisait, kus on äh, kättesaadavad kõik meie dokumendid ja volinik soovib seda lehte veelgi täiustada mis puudutab äh, riiklikke tervishoiusüsteeme, siis seal ei muutu mitte midagi, ma ei saa seda öelda veel selgemalt. ameeriklased on öelnud, et nad ei nõua tervishoiusüsteemide muutmist, sest rahvatervise praegused äh, süsteemid on ka neile olulised, nad ei taha seda muuta. Neil on täpselt samasugune soov. nii et selle jutu võime me kiiresti lõpetada liikmesriikidel on vabadus liberaliseerida tervishoiusüsteem, eksperimenteerida turupõhiste teenustega ja kui nad neile ikkagi ei sobi, on neil võimalik tagasi minna avaliku sektori teenuste juurde, ISDS-i juurde. paljudest küsimustest kõlas läbi äh, mure, aga TTIP kui instrument ei saa muuta valitsuste õigust äh, reguleerida äh, elu oma riigis. ainuke, mida ta saab teha, on reguleerida kahjutasu ja seda, kuidas neid kahjutasusid makstakse. arbitraaži kohus ähm, otsustab äh, ainult seda, kellel on õiguse alusel, äh, õigusakti alusel õigus, aga ta ei otsusta selle õigusakti sisu üle. kui keegi tahab Saksamaal äh, tuumareaktorit ehitada Äh, siis ta teeb seda kokkuvõtte, kokkuleppel äh, Saksamaa valitsusega ja kui te nüüd küsite, et juhul, kui Saksamaa otsustab tuumaenergiat enam mitte kasutada, mis siis saab sellest, kes reaktori ehitas, kas ta saab mingit kahjutasu, see sõltub sellest, mis on lepingus. kui lepingus seisis, et leping kestab kolmkümmend aastat äh, ja reaktor enne kinni pannakse, siis jah, Saksamaa valitsus kaotab, aga tavaliselt valitsus ei kaota USA näiteks ei ole kunagi kaotanud investorile kahjutasu äh, maksmise äh, vaidlust, mitte kunagi, mitte ühtegi. räägitakse küll internetis sellest, et valitsused hakkavad maksma kahjutasusid, aga tegelikult äh, seda ei juhtu, tavaliselt seda ei juhtu. kõige tähtsam on inimestele aga öelda, et teie õigusi TTIP ei mõjuta ja riigi õigust oma riigis õigust luua, see leping ka ei mõjuta ning äh, nagu juba öeldud, arbitraaži kohus ei öö, äh, otsusta, kas öö, äh, kehtiv õigus sobib või mitte, ta, ta otsustab ainult seda, milline kahjutasu või kas üldse makstakse välja selle õiguse alusel. ja meie Euroopa Liidu ametnikena peame teile andma informatsiooni, mille alusel teie öö, saate siis minna näiteks televisiooni ja selgitada asju. Teil on õigus seda teha, minul ei ole, mina olen komisjoni ametnik. minu ülesanne on teenida oma volinikku ja teid ja siis teie võite selgitada rahvale ja ka volinik võib selgitada, eh, mida meie läbi räägime. aga tõesti, me püüame oma tööd teha nii läbipaistvalt kui vähegi võimalik, sest eh, me teame, milline mulje inimestele jääb. peale selle on TTIP leping niivõrd põhjalik, et kõigil on selle kohta mingi seisukoht. ütlen seda Euroopa Liidu ametnikule kohase alandlikkusega. aitäh! nägite ise, et diskussioon kujunes väga põnevaks ja huvitavaks. ja me saime ka palju vastuseid, kuigi me ei arutanud väga põhjalikult energia, VKE-de ja tehnoloogia küsimusi kuid ka INTA komisjoni liikmed on väga huvitatud lisateabest, mida teie võiksite neile anda härra Lange. ja tõesti. ja ma usun ka, härra esimees Puusek, et komisjon peab tegema palju rohkemat, kui me räägime läbipaistvusest ja kommunikatsioonist, sest et mina olen sageli näinud seda, et äh, räägitakse väga asjalikult TTIP-st, aga lõppude lõpuks öeldakse ikkagi, et aga ma komisjoni ei usalda ja seetõttu ma arvan, et me peame tõesti äh, usalduse tagasi võitma ja see tähendab seda, et põhidokumendid tuleb avalikustada. Äh, näiteks kui me räägime tervishoiusektorist, äh, mis puudutab teenuste pakkumist, miks neid ei avalikustatud komisjoni poolt ja Äh, see, kui dokumendid avalikustatakse, muudaks meie arutelud palju asjalikumaks. Äh, me peame arutelud muutma ratsionaalsemaks ja loomulikult on ka kriitikakohti ja mis puudutab äh, ISDS-i, siis jaa, siin on teemasid, millesse me peame suhtuma kriitiliselt Ähm, äh, sada viiskümmend üks tuhat ähm, vastust selles küsimuses. Äh, ka seda tuleb arvesse võtta, alles siis me saame edasi tegutseda. niisiis, äh, meil on vaja läbipaistvat arutelu ja selle eelduseks on see info kättesaadavus ja me peame vaatama, milline on praegu asjade seis. poolteist aastat oleme me juba USA-ga kõnelenud on teatud asju, milles valdkonnas oleme edasi liikunud, kemikaalide valdkonnas ühtlustamine ei ole võib-olla võimalik, näiteks äh, Äh, avaliku hangete valdkonnas liiguvad asjad edasi, äh, teises valdkonnas jälle mitte. me peame ühesõnaga vaatama, kuhu me oleme jõudnud ja vaatama ka seda, kuidas nüüd edasi liikuda. meil on ühest küljest äh, uus komisjon, aga teisest küljest on meil nüüd ka uus kongress, uus senat alates eilsest ja meil on ka ISDS-i konsultatsiooni tulemus ja Inte otsustas täna äh, Ähm, koostada vaheresolutsiooni või resolutsiooni äh, hetkeolukorra kohta, saavutatu kohta. me tahame teha ettepaneku, äh, aga kõik komisjonid äh, ja ITRE komisjon ka on, mm, võivad esitada oma arvamuse ja siis järgmise aasta alguses me vaatame, milline on olukord ja siis me saame anda komisjonile suuniseid selle kohta, kuidas sedasi peaks läbi rääkima, aitäh. Thank you very much, kolleeg uh, Uh, for your information. Teile teadmiseks. nii ITRE kui INDA komisjonid on Euroopa Komisjoni esindajad kutsunud uuesti parlamenti või tähendab, kutsuvad uuesti parlamenti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses pärast kaheksandat läbirääkimiste vooru. nüüd aga täname teid selle eest, et siia tulite. nagu te teate, on teie siinviibimine väga vajalik, see on vajalik ka kodanikele, aitäh teile. okei okay., Dirk oli. kallid kolleegid, nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on samuti väga tähtis. see eh, puudutab energiasektor, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametit, kolmandat energiapaketti Teie peate minema sinnapoole. teiselt poolt on see kinni. One way only uh, <laughs> well, market monitoring report and other ongoing activities. Eh, ning eh, sõna saab Alberto Potočnik ja lord Mog, kes on reguleerivate asutuste nõukogu esimees Asseris. Great, thank you. And um, let me say a few words. ütleksin sissejuhatuseks paar sõna. ITRE komisjon on loonud Aseri kontaktrühma ning üsna mitmed äh, kolleegid äh, on sellega seotud ja jälgivad hoolega Aatseri tegevust äh, ja kohtuvad tihti teie e-, esindajatega erinevatel tasanditel, see on väga oluline. ka riiklik tasand on väga oluline reguleerijatega kohtumiseks, on väga oluline teada, mis toimub liikmesriikides ning äh, turu järelevalve aruanne on väga oluline, see on kolmanda energiapaketi alus ja see on väga tähtis selleks, et meie sisemine energiaturg hakkaks toimima. nii et äh, see ei ole sugugi mitte lihtne otsus liikmesriikide jaoks kõik äh, seadused on juba valmis, kuidas äh, aga teatud detailsetes küsimustes otsustada ei ole sugugi mitte lihtne. Teie, teie äh, äh esindate kõige keerulisemast osa meie ühtsest äh, mm, energiaturust ja teie tegevus peaks energiavahetuse meie jaoks võimalikuks tegema, härra Potočnik. suur tänu teile, esimees, daamid ja härrad, parlamendiliikmed. Eh, Lord Mogg ja mina oleme väga õnnelikud võimaluse eest eh, tutvustada meie ameti tegevust teile, eriti puudutab see turu järelevalve aruannet meil on olnud selliseid võimalusi ka minevikus, leidsime, et need olid alati väga huvitavad ja kasulikud teie jaoks. meie jaoks on suur au, et Euroopa Parlament on alati toetanud meie ametit juba üsnagi algusest peale, eriti muidugi ITRE komisjon. sooviksin rõhutada ka meie positiivseid kogemusi teie konta-, Asseri kontaktrühmaga, meil on olnud äh, mitmeid kohtumisi viimase kolme aasta jooksul ning äh, oleme kohtunud ka kahe delegatsiooniga kaks tuhat kaksteist ja selle aasta alguses. Äh, amet loodi kolm, seoses kolmanda energiapaketiga ja see oli oluline selleks, et koordineerida tegevust. see on Euroopa amet ning eesmärk on integreerida energiaturg ja eh, näidata läbipaistvamalt turu integratsiooni seoses meie energia eesmärkidega, saavutamaks käegakatsutavaid tulemusi meie tarbijate jaoks, tehes seda toetades äh, koostööd äh, ning riiklike reguleerivate ametite ähm, äh, koordineeritumat tegevust. sooviksin mainida viit küsimust, üritan rääkida võimalikult lühidalt, et meil oleks võimalik vastata ka teie küsimustele. kõigepealt andsime omapoolse dokumendi välja aega tagasi e, ning see sellega seoses võib-olla mõned vihjed selle kohta, mida selle dokumendi kohta võiks e, teada, see on, avaldati meie koduleheküljel, see on üle kahesaja viiekümne lehekülje pikk, nii et ilmselt ei jõua te seda kõike läbi lugeda, aga tahaksin rääkida mõningatest olulisematest mõtetest mis selles kirjas on. nüüd, mis puudutab veel ühtset energia siseturgu ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eesmärkide saavutamist soovime ühtlasi eh, meie tööprogrammi põhiteemasid, eh, kahe tuhande kahekümne viienda aasta algatust, eh, tegevust järgmisel kümnendal aastal ning reguleerimistegevusi ning läbipaistvust ja ma ja turu sidusust. meie aruanne, äh, see tegeleb põhiliselt äh, äh, selliste küsimustega nagu jaeturg, samuti energiaturg, ligi, turule ligipääs, gaasiturg ja samuti tarbijakaitse. jaeturul põhiküsimus, mis esile kerkib, on äärmiselt sarnane sellele, mis äh, tõstis esile möödunud aastal. jaehinnad aina kasvavad hool-, hoolimata äh, sellest, et energia, elektrihinnad ei pruugi tõusta liikmesriikides. me näeme nõrka elektrinõudlust. see langes kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal üheteistkümnes liikmesriigis, gaasihindaja seitsmeteistkümnes liikmesriigis, kuid hinnad kasvavad nii elektri kui gaasi eh, hinnad kasvavad, eh, seda nii era- kui tööstustarbijate eh, jaoks. vaatame viimast viit aastat, siis näiteks majapidamiste hin-, poolt makstavad hinnad on kasvavad kahekümne seitsmes liikmesriigis ja Eh, Norras ja ei ole kasvanud ainult eh, Ungaris. meie uurimused eh, näitavad ka seda, et vähemalt mõnes liikmesriigis maksud ja tariifid on jaehindu kergitanud ning äh, lõpptarbija hindade energiakomponent äh, on äh, langenud. Äh, lõpphinna mõjutuses ei ole tal enam maksimaalne roll. nii et ja aehinnad ja, ja ja hulgihindade konkurents on samuti tekkinud. tarbijatel on võimalus kasutada mm, muutuvaid tariife. kuus protsenti tarbijatest kasutab neid, selleks on mitmeid põhjuseid. me ei ole kõiki põhjusi välja töötanud, kuid mõningad neist on selged, kõigepealt teadlikkus ei ole väga suur reguleeritud äh, hinnad mängivad samuti rolli ja sellele võib, selles võib rohkem süveneda hiljem ja ja samuti kardetakse, et, et mm, protsess on liialt keeruline. Äh, kokkuvõttes äh, te võite nagu tutvuda ka, võite tutvuda ka tabelitega liikmesriikide kohta, mis laiali on jaotatud. Eh, Hispaania, Belgia, Suurbritannia, Holland ja, eh, ja elektri jaoks ka Norra. Eh, neil on kõrgem vahetusmäär kui teistes liikmesriikides. ning nüüd, mis, see puudutab siis jaeosa meie analüüsis me ei ole muidugi eesmärkideni jõudnud, liigalt palju on veel äh, tõkkeid, äh, kuid enamus liikmesriikidest äh, kasutavad erinevaid meetmeid tarbijate kaitseks ja on Äh, olemas muidugi meetmete tarbijate kaitsmiseks, kuid rohkem on võimalik ära teha, me soovitaksime seda, et äh, peame äh, eemaldama konkurentsitõkendid ja samuti kaotama ära reguleeritud hinnad nii ruttu kui võimalik ning tarbijate õigusi Eh, tuleb võimalikult eh, tõh kiiresti tõhusamini kaitsma hakata. nüüd eh, edusammud siseenergiaturu lõpuleviimisele soo-, soovin siin alustada, alustuseks öelda, et koordineerimistegevus Euroopa tasandil soovib anda käegakatsutavaid tulemusi meie tarbijate jaoks Eh, nii et eh, ametlik eh, suuniste raamistik, lisaks sellele võtsime ka varajase rakendamise protsessi kasutusele, võtsime kasutusele sätted, mis muutuks kohustuslikuks vabatahtlikult üle terve Euroopa Liidu. nii et kui vaatame nüüd eelnevaid protsesse, siis võib öelda, et oleme teinud märgatavaid edusamme ning mitmed koodeksid on juba vastu võetud eh, kahekümne kaheksas liikmesriigis ja ja mis puudutab elektrit, oleme me pisut eh, eesmärkidest jagavast eh, maas, kuid enamus ettepanekuid juba on võimalik edastada kolmepoolsetele läbirääkimistele. kuid positiivsed eh, tulemused, lahendused eh, on olnud näiteks seotud vabatahtlike teekaartide kasutusele võtmise, eh, samuti ka ajakavade rakendamisega, tähtaegade rakendamisega ning kui me vaatame nüüd seda pilti siin, siis äh, Eh, siis eh, turu sidumine on eh, see on lihtne algoritm, mis mõjutab hindu ning samuti ka tarbimissuundi ja edusammud Äh, mis on seotud turu sidumisega, äh, on väga olulised selleks, et näha, kuidas äh, meie piirideüleseid ühenduspunkte edukust ja nüüd sama positiivne ei äh, ole intraday osas äh, me ei ole suutnud seda turgu äh, piisavalt toetada ning pikemaajalised eesmärgid siis e, regionaalsel tasandil loodetavasti e, on võimalik rohkem ära teha ja mis puudutab võimekuskalkulatsiooni, siis teeme samuti edusamme me oleks pidanud saama tulemused sel kuul, et saame järgmisel kuul. mis puudutab nüüd gaasi, siis on regionaalseid projekte väga huvitavaid, mis puudutab ühendusvõimet. võrgustik katab suurt osa Euroopast. ning kui te soovite meie kokkuvõtete juurde jõuda, siis äh, turuintegratsioon paraneb, kuid eh, hinnakonvergents eh, vajab veel arendamist. Eh, meil on vaja suuremat integratsiooni, mis aitaks elektri hinda alandada ja samuti tuleb piirata pikaajalisi lepinguid mis äh, me peame kolmandat paketti kiiresti hakkama rakendama, me äh, peame samuti ka äh, selliseid energiapoliitikaid toetama Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil. suur aitäh Eh, selle väga hea ettekande eest. jaa, loomulikult ma tean ja nüüd on teie kord. kuid eh, jah, loomulikult eh, teid ju kutsuti siia. see oli nüüd selle agentuuri seisukoht, aga mulle tundub, et see on ainult üks mündipool, teiseks sama mündipooleks on loomulikult reguleerivad asutused ja Teie esitate ju neid ja teie seisukoht selles küsimuses on ka absoluutselt olulise tähtsusega. palun, Lord Moog, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees. ja see on väga julgustav, et mind nii kõrgelt hinnatakse selles protsessis ja tõesti on ääretult oluline see, et agentuur Äh, esindab nii riiklikke reguleerimisasutusi ja, ja esitab neid panuseid, mis on äh, antud ja nagu te näete, siis äh, see agentuur on saavutanud üsnagi suuri edusamme äh, Äh, teine formaalne hindamine toimub lähiaastal ja ma usun, et see saab olema sama muljetavaldav. ma tahaksin väga lühidalt äh, viidata mõningatele küsimustele või teemadele, mis puudutavad ka riiklikke reguleerivaid asutusi. Äh, siin on neli aspekti Äh, ja ma tahan siin välja tuua kaks konkreetset, äh, see on siis äh, ulatus, mis on energiakaubandusega seotud ja teine on siis see Bridge või sild, need on siis osad sellest tööprogrammist. ja nendega on seotud ka teatud mureküsimused. milline oli see, see sild kaks tuhat kahekümne viienda aastani? umbes aasta aastat aasta tagasi me otsustasime, et reguleerijatena me peaksime võtma strateegilisema suhtumise sellega seoses, mis võib tulevikus hakata juhtuma institutsioonide poolt eh, pan-, paika pandud raamistikus. me valisime aasta kaks tuhat kakskümmend viis, sest et see oli piisavalt lähedal ja mitte liiga kaugel. me tõime välja erinevaid strateegilisi elemente, millega me peame arvestama ja need ei ole parlamendisaadikutele võõrad. madala südi-, süsinikusisaldusega majandus, eh, lisaks äh, programmile mitte kuuluvad äh, taastuvad energiaallikad, äh, suurenev turuintegratsioon, mis on võib-olla aeglasem, kui paljud sooviksid, kuid me oleme näinud ENSO ja teiste organite puhul seda, et nad peavad väga hoolega vaatama, et järelevalve oleks piisav ja korralik ja lõpetuseks midagi äh, Äh, mis on ka oluline äh, kõrgetasemeline rühm, kus ähm, me leidsime, et me peaksime keskenduma sellele, mida meie saame ära teha. kui vaadata ainult äh, seda sinist osa, siis te näete, millised on meie järeldused, me tahame rõhutada seda, et kolmas pakett on siin kõige olulisem, me peame, tähendab, liikmesriigid peavad ellu rakendama seda, mis on ära öeldud, me peame oma protsessid kohandama selliselt, et äh, järjest suurenev taastuvenergia tootmine äh, tõesti vastab kor-, turu äh, korraldustele. me tahame eriti panustada just gaasitarne kindlusele ja me nägime eh, energiatarbija tsentraalsust ka. väga lihtne on sellest rääkida, ähm, aga kui me räägime mm, tarbijate kaitsest, siis äh, meie leidsime, et me peaksime äh, kasutama agentuuri rohkem ära selleks, et tagada, et äh, regulatiivkoostöö oleks piisav meie vahel ja eriti me nägime ette ja see on oluline just riiklikele asutustele, et oleks vaja Euroopa tasandi otsustustegemisprotsessi ja nüüd kõrgetasemeline järelmõtlemistöörühm on siin ka väga oluline. meil on koostöö naabritega väga oluline. ma mainisin siin Remitit. siin on ära toodud väljavõtted Briti pressist, siin mainitakse ühte whistlebloweri juhtumit ja Äh, see on see, mis võib juhtuda äh, energiakaubanduse valdkonnas Euroopa Liidus, see on väga olulise tähtsusega küsimus minu jaoks. ja ma arvan, et siin me peame endalt küsima erinevaid küsimusi, kas äh, Euroopa Liit on pühendunud sellele, et sisse viia tõhus turu eh, läbipaistvust tagav mehhanism, eh, see tähendab seda, et me saame saavutada mm, tarbijate huvide kaitse, aga see eeldab eh, piisavalt regulatiivset mm, raamistikku Ma ei tea, kas direktor peaks üksikasjadesse laskuma, aga siin me räägime sellest Remitist ja sellest, mida see teeb ja eh, me vaatame neid slaide siin, te näete neid siin, siin on võtmetähtsusega kuupäevaks oktoober kaks tuhat viisteist. Alberta võib eh, rääkida üksikasjadest, aga peamiseks sõnumiks on see, et eh, kõik muutub tõsiseks ja meil saab olema probleeme ja kui meie agentuurina ja riiklikud reguleerivad asutused ei ole valmis probleemidega tegelema, siis on olukord tõsine nüüd automaatne skriinimine ja esialgne analüüs on siinkohal väga olulised ja ressursside puudumise probleem on äh, siin välja toodud äh, Eh, siin on punasega see ära toodud, eh, väga palju ressursse on vaja selleks, eh, et seda tööd teha, ressursse ei ole võimalik agentuuri ühest osast teise viia, sest turujärelevalvealased oskused on midagi väga spetsiifilist ja keerulist ja siin on sõnum, lugupeetud daamid ja härrad, meil on vaja piisavalt ressursse, meil on vaja tõelisi ekspertteadmisi ja mitte ainult meie organisatsioonis, vaid riiklikust teistes reguleeritud asutustes samamoodi eh, siin on ära toodud teatud eh, benchmarkid, eh, teetähised USA ja Suurbritannia kohta, siin on arvud väga suured. ja potentsiaalsed trahvid või karutused, karistused on siin ka ära toodud. siin on tõesti mm, väga suured summad mängus, mängus Eh, ja siin on eh, eh, uute juhtumite arv, mis on agentuurile antud, siin te näete, et see arv suureneb järjest. ilma tõhusa ellurakendamiseta ja piisavate ressurssideta on meie organisatsiooni jaoks tõsine reputatsiooni kaotamise oht, ohud valitsevad ka liikmesriike ja Euroopa Liitu ja me peame vaatama, kuidas selle teemaga tegeleda, me oleme tõesti silmitsi suure probleemiga ja ma arvan, et siinkohal oli vajalik selle komisjoni tähelepanu sellele ka juhtuda, suur aitäh. suur aitäh selle ettekande eest. liigume nüüd edasi, kolleegid, teie sõnavõttude juurde, palun. härra Kohvart, palun. suur aitäh teile mõlemale nende suurepäraste ettekannete eest. ma arvan, et väljakutsete väljatoomine on väga hea ja ma, ma sain aru, et teil on vaja piisavalt ressursse ja ma usun, et paljud on sellega nõus. ma tahan öelda, et teie sõnum jõudis kohale suur aitäh ka selle äh, raporti eest, mis puudutab turuseiret äh, ja siin on ära toodud väga olulisi arvnäitajaid, millesse, millele me peame ka keskenduma. nagu te kõik teate, siis äh, meie Euroopa Liidu sisene energiaturg ja tulevane energialiit on kaks eraldiseisvat, kuid samas teineteisega seotud väljakutset. üks äh, Äh, on seotud sellega, et meil ei ole piisaval hulgal äh, ühendusi äh, ja seda nii riigi üles, piiriüleselt kui riigisiseselt, see on üks suur väljakutse, mille kohta ma tahaksin veel rohkem infot kuulda teie poolt ja teiseks äh, Ähm, äh, räägime suutlikkusest, te rääkisite taastuvatest energiaallikatest äh, siinkohal. Äh, teie turuseire raport näitab valgust nendele väljakutsetele ja mm, see kõik maksab Euroopa Liidule ja Euroopa kodanikele palju raha. elektrihinnad on tõusnud peaaegu kõikides liikmesriikides ja see on tavakodanike jaoks Euroopas suureks probleemiks ja seetõttu, kui te saaksite natukene pikemalt rääkida sellest, kuidas teie organisatsioon nende probleemide puhul aitab, siis see oleks väga hea. oleks hea kuulda ka sellest, kuidas te kavatsete tõsta teadlikkust nendest probleemidest, jah, teil on need raportid, aga ma arvan, et rohkemat on vaja teha selleks, et nende probleemidega tõesti tegeleda. Need oleksid minupoolsed esmased küsimused teile, aitäh. aitäh, härra Peterson, palun aitäh. suur aitäh väga põneva sissejuhatuse eest sellesse teemasse. ühest küljest, nagu te vägagi hästi teate, on need teemad vägagi tundlikud. liikmesriigid on väga tundlikud äh, äh, sellest ka seoses, mis puudutab äh, Äh, seda teemat. minu väga otsekohene küsimus teile on selline ja te kindlasti leiate, et sellele on võimatu ausalt vastata. küsimus on siis selline, kas me Äh, oleme seal, kus me tõesti tahame äh, juhtimise valdkonnas olla. Äh, te kindlasti igapäevatöös koht-, olete silmitsi suurte raskustega, kui me räägime riiklikest üksustest. meil on rohkem vaja piiriülest tegevust ja see on see, mida meil vaja on, kui me tahame tõelist energialiitu, kui me tahame tõesti Putinist sõltumatuks saada, kui me tahame kõike seda saavutada, siis meil on rohkem vaja koostööd teha ja teie olete keskse tähtsusega selles töös. kas me oleme seal seal, kus me tahame olla. aitäh. aitäh ja härra Turmes, palun. aitäh ma jõudsin kohale hiljem, aga minu spioonid olid siin kohal ja ma tean umbes, millest te rääkisite. mis puudutab Remitit, eh, siis jah, me tegime seda seadusandlust kohus, me teame, et PET Liidus kaubandusvaldkonnas või kauplemisvaldkonnas on tõesti midagi, mis võib suuresti õõnestada usaldust ja kui usaldus on kadunud, siis on olukord tõesti dramaatiline. võib-olla saate te anda meile üksikasju äh, või te, selle kohta, kas te olete saanud äh, juhtumeid liikmesriikidest, rääkige sellest, milline on menetlus, kuidas analüüs toimub ja kuidas see on seotud selle personali küsimusega. ja loomulikult me võime teid toetada selles osas, et teil on vaja rohkem personali, aga kui me teaksime täpselt, miks teil seda personali rohkem vaja on, siis me saaksime rohkem teie huvides teista ja nüüd äh, jaeturu ja hulgimüügituru hinnad ja nende vahe. Äh, äh, hulgimüük on seotud suuresti ETS-iga, ETS kukkus täielikult kokku ja mina ei looda, et turu stabiilsus kiiresti nüüd taastuks pärast seda ja hinnad tõenäoliselt ei tõuse isegi aastani kaks tuhat seitseteist Teie komisjon ka ähm, äh, olete mures äh, siin teemadega seotud, mis on seotud äh, tarbijatega. Ähm, mina olin omal ajal teise energia ja elektrituru raporti raportöör ja Äh, tarbijad ei veeda tunde internetis uurimaks, kas nad saavad kuidagimoodi nüüd natukene raha säästa. minu arvates, et on tegemist illusiooni ja unistusega, äh, kui me arvame, et tarbijad äh, tõesti ähm, vahetavad tarnijaid, lähevad mujale. ja seetõttu ma arvan, et meil on vaja rangemat maid seadusi ja see, mida me tegime telekommunikatsiooniturul, me teadsime, et telekommunikatsiooni äh, suured ettevõtted põhimõtteliselt petsid tarbijaid ja mina jõuan järjest rohkem järeldusele, et meil on vaja rangeid meetmeid, sest täna ei suuda keegi selgitada seda, äh, äh, kuidas kajastuvad, langevad hulgimüügi turuhinnad jaemüügi turuhindades, eh, miljardid ja miljardid lähevad kaduma eh, ja meil on vaja eh, selgust. suur aitäh, härra Selikiotis, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, ka mina tänan kõnelejaid ettekannete eest. Aatselil on väga oluline roll olnud viimastel aastatel mängida. kuid äh, pidevalt äh, äh, rääkida sellest, et rohkem pädevusi tuleb viia tsentraalsele tasandile. ja see puudutab ka Aatserit see võib mõjutada negatiivselt tarbijate huve jällegi erinevalt sellest, mida eelkõneleja siin rääkis. see roll, mida riigid saavad mängida turgude reguleerimisel, võib olla oluline ja mina tahaksin äh, kõnelejatelt küsida äh, Aseri esindaja, milliseid äh, eeliseid või puudusi näete teie äh, äh, tulenevad Äh, energiaturu reguleerimiselt äh, tsentraalsel tasandil, kui jätta kõrvale riiklikud reguleerimisprogrammid, aitäh! suur aitäh, kolleeg Van Juvenhoitsen! suur aitäh, härra esimees, mina tahaksin küsida oma küsimuse regulatiivküsimustega seoses, Remitiga seoses. ettekandes mainiti turu kuritare-, kuri, kuru, turu kuritarvitamisega seotud juhtumeid. komisjon on teinud ettepaneku äh, üleilmsete teetähiste reformimisega seoses, meil tuleb varsti uus seadusandlus sellega seoses välja. kuidas see kõik sobitub äh, Remitiga seoses, kas äh, me teeme nüüd topelttööd siin, kuidas need asjad omavahel ühilduvad? kas te võiksite sellest veidi rääkida, aitäh? aitäh teile. Äh, proua Kapson-Ruiz. suur tänu, kõigepealt sooviksin väljendada rahulolu mõlema sõnavõtu eest ja mul on konkreetne küsimus. sooviksin, et esitaksite oma hinnangu äh, sellele, mis on, juhtus Hispaanias nagu te teate, seoses riikliku eh, reformiprogrammiga eh, viidi kokku erinevad reguleerivad ametid, eh, telekommunikatsioon, energia ja postisektor, loodi pädevusamet ning toimusid erinevad kuulamised ja lubati jälgida tähelepanelikult eh, uue turu eh, pädeva ameti eh, tegevuse kohta. mis te arvate, kes võiks sellist organisatsiooni jälgida, aitäh? aitäh, härra Ramstov. aitäh. minul on kolm küsimust esiteks äh, siis, kui me valmistasime ette kolmandat energiapaketti, tutvustas auväärne kolleeg Morgan meile terminit energiavaesus. see on väga oluline faktor. ja ma tahaksin küsida, kuidas te selle probleemiga tegelete kuidas te tagate võrdse ligipääsu energiale kogu Euroopa Liidus? sest on ka selliseid kohti, kus ähm, ligipääs energiale on tõesti väga raskesti saavutatav eesmärk. teiseks, meie, kes me siin komisjonis oleme kauem olnud, nagu näiteks lugupeetud esimees me teame, et on ka erandeid. näiteks Saksamaal on erandeid, mis puudutavad siseriiklike regulatiivasutuste koordineerimist. ja Saksamaal on ka eraldi seisukoht. mulle on räägitud aga ma tahaksin küsida, kas see on tõsi, kas need äh, erandid on kaotatud või vabastused on kaotatud? ja kolmandaks on siin räägitud energiaühendusest. selle mõtte tõi minevikus välja härra Puusek ise. nüüd on meil olemas volinik, kes energiaühenduse küsimustega tegeleb ja mulle jääb mulje, et teil on energiaühenduse kohta seisukoht olemas aga kas te võiksite seda ka meiega jagada? aitäh, kolleeg. kas on veel sõnasoove? ma ei näe, et neid oleks ja seetõttu annan nüüd vastuseks sõna kõnelejatele. aitäh teile küsimuste eest, paistab, et te olete väga hästi informeeritud kõigepealt arutan ma üldisemaid küsimusi. härra Petersoni küsimus. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paketti on sisse pandud enamiku sidusrühmade kommentaarid kui mingi asi on piisavalt toimiv, siis ei ole mõtet seda parandada ja sellest oleme lähtunud ka regulatiivagentuuride ja agentuuride kontrolli puhul see on kaasa toonud väga tasakaalustatud ja tõhusa regulatiivse mehhanismi. kui me vaatame selle mehhanismi erinevaid elemente ja reegleid läbipaistvuse kohta, siis näeme, et kõik on paigas. kuid samas tundub meile, et oleks vaja paremat ja tugevamat haldust nende nende uute üksuste jaoks, mis me lõime kolmanda paketi all ja seda mitte sellepärast, et äh, midagi oleks valesti, vaid sellepärast, et äh, meie meelest on tõenäoline, et äh, need üksused ja asutused ja agentuurid peavad tulevikus rohkem tööd tegema vastavalt pädevuste jaotusele. ja see tähendab seda, et meie meelest on vaja pisut tugevamat kontrolli aga praegu ütleme me lihtsalt komisjonile, et on vaja asja uurida. on vaja uurida, kas meil on õigus. kolmandaks on agentuuril ka koostöökohustus. mina olen seisukohal, et äh, koostöö on nüüd mitteametlikum, ehk siis ta ei toimu mitte ainult äh, agentuuri kaudu vaid ta toimub ka riiklike regulatiivasutuste vahel. mina olen seda tööd teinud juba kaksteist aastat ja kui ma esimest korda uurisin äh, Suurbritannia olukorda, siis sain ma aru, et tegelikult ei ole meie kolleegidel kontakti oma ametikaaslastega ja et see ei ole ainult Suurbritannia probleem, vaid äh, see on nii kõikjal Euroopas. nüüd on asjad teisiti on loodud kontaktide võrgustik regionaalsete asutuste vahel ja koostöö on tõesti väga tõhus. sellest hoolimata ma usun, et see võiks olla veelgi tõhusam. kas me peaksime haldussüsteemi tõhustama? ma arvan, et infovoogude läbipaistvus nii kümne aasta võrgustiku arenduses kui ka seoses saabuva talvega on nüüd palju selgemad. seega võib öelda, et kõik paraneb, et kõik läheb paremaks. ja viimase näitena räägiksin ma taristu väljatöötamisest, millest rääkisid ka teised. meie riiklikud regulatiivasutused äh, tegid lihtsalt koostöö alusel omad uurimused. ja ma usun, isiklikult usun, et äh, tulevikus kasutatakse neid agentuure rohkem lihtsalt selleks, et äh, lahendada keerulisi asju, sest pooled tegelikult peavad ju tihti kokku leppima, millist vaidluste lahendamise mehhanismi nad lahendavad, äh, nad kasutavad. nii et ma usun, et neid agentuure kasutatakse tulevikus rohkem ja et see muudab turu ja turuosaliste elu lihtsamaks. see on siis minu esimene vastus nüüd äh, küsimus, mis puudutas energiavaesust. jah, tegemist on väga olulise küsimusega, aga tuleb vahet teha Põhja-Euroopal. mis arvavad, et energiavaesuse küsimusega peaks tegelema sotsiaalsüsteem, mitte energiasüsteem. aga ma arvan, et Ühendkuningriigis suhtutakse sellesse küsimusse hoopis teisiti ja paremini. ehk siis energiavaesus ei ole lihtsalt, ei, seda ei mõõdeta lihtsalt niimoodi, et milline protsent sinu rahast kulub energiaarve maksmiseks. tegemist on keeruka küsimusega. aga see küsimus on riigiti erinev, sest näiteks Portugalis või Hispaanias on talvel soe, aga Põhja-Euroopas väga külm. tähtis on lihtsalt teada, et see probleem on olemas ja see toob mind tagasi härra Petersoni juurde, kui valmidus ja, ja teave on olemas, siis tulevad ka lahendused. ja see regulatiivasutus, millest te rääkisite, on täiesti toimiv ja heaks kiidetud ja kui komisjon selle vastu ei vaidle, siis äh, aktsepteerib seda ka komisjon. kolmas küsimus, mis te esitasite energiaühenduse kohta, on minu jaoks keeruline sest ma tean ainult umbkaudu, mis energiaühendus üldse on, aga olen aru saanud, et ta peaks lahendama erinevaid äh, energiaalaseid valupunkte. näiteks tuleks laiendada äh, tellimusi, see ei puuduta mitte ainult energiajulgeolekut, vaid see aitab paremini ära kasutada ka olemasolevaid nappe ressursse. ehk siis me võiksime teha ka piiriülest koostööd ja ma arvan, et see koostöö ka tuleb. ja et tekib integreeritud energiaturg, mis ongi selle tulevase energiaühenduse südames. ja viimaks tahaksin vastata küsimusele Hispaania olukorra kohta. mul ei ole tegelikult midagi lisada. ma arvan, et see mismoodi uus korraldus on toiminud näiteks Hollandis, on väga hea näide ja et vastav regulatiivasutus ka panustab meie töösse. seal tõesti kasutatakse telekommunikatsiooni jalast kogemust energiasektoris. ülejäänud küsimustele vastab minu kolleeg. aitäh ja sõna on siis teie kolleegil tõesti väga huvitavad äh, küsimused ja täiesti asjakohased. ma alustan vastamist viimasest küsimusest, sest see on äh, kõige keerulisem. me räägime siin võrkude vahelisest ühendum-, ühenduvusest ja sellest, kui oluline on tagada, et energiamahud on olemas ja et neid ka kasutatakse parimal võimalikul moel. ma olen täiesti kindel, et te teate, et kui räägitakse uute ühenduste väljatöötamisest, siis on selle kohta olemas ka eraldi määrus, see võeti vastu eelmisel aastal. ja esimene rakendusvoor on samuti läbi, selle all rakendati ühise huvi projekte. see tähendab, et Euroopa Liit tagab omalt poolt, et taristut arendatakse seal, kus vaja seda tehakse prioriteetsete projektide kaudu ja see, need projektid pakuvad eh, teatud rea eeliseid. ja kulud jaotatakse ka piiriüleselt eh, ning ilmselt on neid projekte võimalik rahastada ka Euroopa fondidest. aga me peaksime tagama ka selle, et olemasolevat taristut kasutatakse võimalikult heal moel elektriturul seda ka tehakse. kui te vaatate lehekülge viiskümmend, kas te saate mu slaide uuesti näidata? leheküljel viiskümmend näeme me äh, piiriüles situatsiooni, kus turud ei ole veel täiesti seotud ja kus toimub äh, liikumine, mis on äh, tegelikult vastuolus majandusliku loogikaga kolmkümmend protsenti kolmkümmend, nelikümmend protsenti mahust jääb kasutamata. aga vaatame nüüd näiteks Ungari ja Slovakkia vahelist piiri. Te ilmselt näete, et kasutamata tunde on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal palju, aga kaheteist, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal üldse mitte ja miks see nii on, sellepärast et turud seoti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembris. nii et see on tõesti seotud ühenduste väljaehitamisega. et siin on tõendid. vaatame ka järgmist slaidi, kus me näeme, kui palju on kaduma läinud sotsiaalhoolekandeteenuseid. just nimelt selle tõttu, et turgude ähm, ühend-, tähendab, et neid ühendatud võrke ei kasutata õigel viisil see tähendab, et meil tuleb mõelda, kuidas ja millises mahus, millises mahus gaasi me vajame ja kuhu need mahud suunata. me tahame, et see probleem lahendataks ja et seda tehtaks palju kiiremini, kui siiani on tehtud hulgi- ja jaemüügihinnad, mille kohta küsis härra Turmes, see tekitas ka meis hämmingut. meil on siin kaks dimensiooni. ühe alusel tuleb küsida, mida tähendab energiakomponent jaemüügihindades ja hulgimüügihindades me saame teada, et see korrelatsioon ei kehti igal pool. näitan teile veel ühte slaidi me näeme siit, et et mõnes riigis on see korrelatsioon selgelt olemas. aga on teisi riike, kus see nii ei ole. ja see on esimene aspekt, mis peaks muret tekitama. sest see puudutab konkurentsi. aga kui me vaatame äh, kogu jaemüügi hinda millest energiakomponent moodustab väikse osa tõesti vähem kui viiskümmend protsenti, siis leiate, et korrelatsioon kaob. ja seda just nimelt seetõttu, et energiakomponent on lõpphinnas nii väike. tarbijate ümbersuunamine või mittesuunamine, see valmistab ka meile muret näiteks slaidil nelikümmend seitse. näeme me samuti, siis näeme siis seda, kas eh, meil on võimalik midagi säästa, gaasi puhul on võimalik rohkem säästa kui elektri puhul ja olukord on parim Saksamaal. Eh, Saksamaa õigemini ei saa üldse kasu, sest eh, tarbijad võiksid küll teise võrku lülitada ja saada sadu eurosid kasu, aga nad lihtsalt ei lülita ümber järgmisel aastal kavatseme seda lähemalt uurida. härra Seljakotis. Teie küsisite Euroopa mõõtme kohta. ma arvan, et kindlasti tekib, tekib energiasektoris nõndanimetatud suurem euroopastumine. NSOE ja NCE saavutavad suurema tähtsuse. aga sellest hoolimata peame me tunnustama riikide õigusi. aga võib-olla ikkagi saate te siit mingi vastuse, kuidas teha tõhustama, tõhusamat koostööd Euroopa Liidu tasandil mingem nüüd pisut tagasi. jah, meile on juba saadetud juhtumeid. hetkel ei ole uus monitoorimisvõrk veel paigas, kuid see on olemas. nii et olu-, see süsteem on valmis, seda on loodud kaks ja pool aastat aga kohustus andmeid meile saata tekib alles järgmise aasta oktoobris. turu kuritarvitused on aga keelatud juba alates detsembrist kaks tuhat üksteist, nii et äh, meile on teatatud sellest, mis äh, turul toimub. mõned andmed oleme kogunud ka ise asjade arv, mida me oleme uurinud, on aastast kaks, on aastal kaks tuhat neliteist äh, tublisti kasvanud. meile on aastal kaks tuhat neliteist antud teada rohkem kui viiekümnest juhtumist. Insider trading ut äh, ja turu kuritarvitusi äh, esineb ilmselt umbes võrdsel määral me oleme viiel juhtumil jõudnud järeldusele, et äh, rikkumine esines. aastas tegeleme me keskmiselt kolmekümne juhtumiga. ja koos minuga töötab kuus inimest äh, tegelikult äh, e, töötab, töötab nendestki alles ainult kaks nende küsimustega, sest ülejäänud alles uurivad, mismoodi seda süsteemi rakendada ma arvan, et meil oleks vaja pigem kahtekümmend, kahtekümmend viit inimest, kes saaksid selle tööga hästi hakkama. ja seda arvamust toetab regulatiivkogu ja nõukogu. ja te saate meie töötajate kohta vaadata mitmeaastasest töötajate äh, alasest poliitikast, mismoodi me kavatseme Remitiga tulevikus töötada ja millised on vajalikud ressursid. ja see vastab täielikult sellele, mismoodi toimivad, mismoodi toimivad teised üksused. me ei oska öelda mis saab siis, kui see süsteem täielikult tööle hakkab? sest me saame tegelikult kaubandusalaseid andmeid rohkem kui pool miljonit, mõnikord miljon ühikut äh, päevas ja see on selline maht, millega tegelikult ei ole võimalik töö, toime tulla, neid ei saa töödelda ainult kuus inimest, isegi kui meil on hea süsteem. hea süsteem tõepoolest äh, leiab üles erinevad anomaaliad, aga ta ei suuda ilma inimese abita öelda milline nendest anomaaliatest on äh, ootuspärane ja milline ebanormaalne? kas see on seotud äh, siin kõige tähtsama määrusega? Äh, see mm, aitab meid, meid aitaksid ka uued reeglid, aga see on tegelikult väike osa probleemist. Um, chairman, I'm suur tänu, et te uuesti mulle sõna andsite. Eh, räägime, te ütlete võib-olla, et me räägime rohkem puudest kui metsast, kuid eh, et eh, praegu on mängus väga suured küsimused. praegu töötame välja tööprogrammi, mis ei ole lõplikult valmis enne, kui eelarve olemas on, kuid soovime teie komisjonile öelda seda, kuigi teie eelarvega tegelema ei hakka, kuid äh, samas olete äh, väga toetavad olnud minevikus. et arvame samas, et on võimalik äh, ressursse ümber tõsta ja ilma eh, vahenditeta on kogu süsteem raskustes kogu järgmise aasta ning eh, peate olema sellest teadlikud, eh, eelarve pädevad ametnikud peavad olema sellest teadlikud, kui nad otsuseid langetavad. järgmisel nädalal soovisime selle sõnumi esitada kõigile kolleegidele. suur tänu kõigile teile informatsiooni eest mille, mida meiega jagasite. ning äh, esimene Aseri kontaktrühma kohtumine Aseri esindajatega on määratud erisele detsembri nädalale, üheksandale detsembrile arvatavasti nii et äh, see on väga oluline meie jaoks. peaksime olema väga tihedas kontaktis. nii et kui lubate, suur tänu teile teie külastuse eest, see ei ole kindlasti mitte viimane visiit, oleme väga äh, huvitatud äh, mitte ainult meie kontaktrühm, kuhu kuulub kuusteist inimest, vaid kogu ülejäänud komisjon äh, oleme väga huvitatud teiega neid äh, arvamusi äh, jagamast. Äh, see on oluline kogu Euroopa Energialiidu jaoks, nii et see poliitiline idee, mis on väga oluline Euroopa, kogu Euroopa jaoks, see ei ole lihtsalt midagi administratsiooni jaoks see on väga tugev mõte selle kohta, kuidas Euroopa küsis, Euroopa energiaküsimusi arutada. suur tänu teie jaoks täht-, hea uudis homme kell üheksa, äh, kolmas osa meie kohtumisest ning nüüd jätkame koordinaatorite kohtumist. nii et äh, lisaks tund veel koordinaatoritele nii et äh, viieminutine paus, sest äh, peaksime jääma üksi. pean teile kahjuks seda ütlema